Right, good afternoon everybody. tere pärastlõunat kõigile, ma tean, et alati on kiire tagasi tulla pärastlõunasele koosolekule, mul on hea meel, et kohal on nii volinik Almunia kui ka volinik ba Barnier selleks avalikuks kuulamiseks ja ma tervitan ka teisi sõnavõtjad selle avaliku kuulamisega, tahab parlament anda oma panuse debatti, eh, millega vaadatakse läbi ajutine ra-, riigiabi raamistiku eeskiri ja majanduse ja finantskriisi tõttu vastu võetud ja samuti eh, välja pakkuda oma mõtteid eh, väljumisstrateegiatele, mis võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal kooskõlas komisjoni teatisega eesmärgiga toetada finantssektorit kriisi ajal ja selle kuulamise järel võivad komisjoni liikmed esitada oma muudatusettepanekuid sel teemal äh, kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitika raportini, äh, mida koostab Epping ja me muudame selle raporti pealkiri. Äh, ja see saab olema finantskriisidest võetud ajutise riigiabi eeskirjade läbivaatamine ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes oktoober kell seitseteist null null. Äh, tänasel kuulamisel on kaks osa, esimeses osas kaks volinikku keskenduvad äh, komisjonipoolsed hinnangule nendele eeskirjadele ja teises osas keskendume turutegijatele ja ekspertide arvamusele. esimeses osas antakse volinikele igale ühele kümme minutit ja ma olen range Äh, ja seejärel küsimused-vastused ning teises osas igale sõnavõtjale antakse viis minutit avakõneks, millele järgnevad küsimused ja vastused ja ma tahaksin meenutama nendele, kes ei ole harjunud parlamendis esinema, on meil simultaantõlge, seetõttu ei ole mõttekas äh, kiirustada kõnelemisega, et üha rohkem viiekümne minuti jooksul öelda, ma pean teid peatama. tänaste paneelist osavõtjate CV-d on teile välja jagatud. seda kuulamist kantakse internetis edasi ja inimesed võivad seda jälgida reaalajas ja ka hiljem. Äh, need olid kõik minu teadaanded ja kõigepealt ma annan sõna volinik Almuniale kümneks minutiks. Thank you very much uh,, chairwoman. suur tänu, proua esinaine kui ma räägin kaksteist minutit, siis te võib-olla, et olete kannatlik minuga, arvestades, kui suured rahasummad on viimase kahe aasta jooksul riigiabina välja makstud, kahe ja poole aasta jooksul, ma tahan teile teatada selle kaheteist minuti jooksul teie lahkel loal kõigepealt seda, mida me teeme selle perioodi jooksul pärast Lehman Brothers äh, kollapsi äh, finantssektori abistamiseks ja, ja seejärel ka mittefinantssektori abi. Äh, mis puudutab finantssektorit, siis esimest korda alates oktoobrist kaks tuhat kaheksa pärast Lehman Brothers kokku kokku kukkumist artikkel sada seitse kaks B alusel, see on erandlik, õiguslik alus erandliku abi osutamiseks erandkordlikes oludes, kolm korda sõna erandlik. seda õiguslikku alust kasutati esimest korda üheaegselt kõikjal Euroopa Liidus, esimest korda võeti see kasutusele, alguses oli viiteid teistele artiklitele, kui veel kehtis Rooma leping. seda kasutati, kuna kriis ähvardas kogu finantssektorit, ähm, valitses suur süsteemne risk ja see oleks võinud tõsiselt mõjutada, nii nagu kahjuks ka juhtus majanduses. komisjon äh, töötas välja selle erandjuhtumi õigusaluse kasutamisel oma äh, teatises oktoobris kaks tuhat kaheksa, millega loodi võrdsed tingimused. detsembris kaks tuhat kaheksa me võtsime vastu teise äh, teatise rekapitaliseerimise kohta, mille eesmärk oli luua tingimused, mis võimaldavad meil piirata äh, vajalikku abi miinimumini ja luua äh, kaitseklauslid konkurentsimoonutuste vastu. veebruaris kaks tuhat üheksa tuli välja kolmas teatis ja juulis kaks tuhat üheksa restruktureerimise, ümberkorraldamise, hindamise ning restruktureerimismeetmete kohta finantssektoris. mida me soovisime selle paketiga saavutada, äh, selle erandliku raamistiku abil, loomulikult finantsstabiilsus, see oli kõige tähtsam. teiseks, me tahtsime luua võrdsed tingimused kõigile selleks, et vältida meie siseturu killustumist ja riiklikud valitsused ja ametiasutused kasutasid suures ulatuses avalikke vahendeid, see risk kasvas väga kõrgeks ja kolmandaks me soovisime äh, restruktureerida need institutsioonid, mis said abi avalikest vahenditest, sest me soovisime, et nad suudavad ka kesk- ja pikemas perspektiivis toimida normaalselt, et pangasüsteem oleks tugev ja konkurentsivõimeline. kasutades kõiki neid võimalusi, valitsused eraldasid kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrist kuni augustini kaks tuhat kümme kokku neli koma kuuskümmend üheksa triljonit. see on tohutu summa, mis võrdleb kolmekümne kaheksa protsendiga Euroopa Liidu SKP-st. peaaegu kolmkümmend protsenti riiklike tagatisteni, eh, kapitalisüstidega ja väiksemates summades likviidsuse kavade toetuseks. seda raha ei ole kõik ära kasutatud, kui me räägime perioodist oktoober kaks tuhat kaheksa kuni august kaks tuhat kümme, on ära kasutatud väiksemad summad, mis viimaste arvandmete alusel vastavad seitsmeteist protsendile SKP-st, seega vähem kui poole Äh, riiklike kavade poolt eraldatud summadest. viisteist kava näeb ette rekapitaliseerimist, üheksa nendest veel jätkuvad. varsti äh, neid saab olema kaheksa, sest Soome teatas juba, et rekapitaliseerimiskava lõpeb äh, selle aasta lõpuks kaks halvade varade kava kahes liikmesriigis Saksamaal ja Iirimaal ja kuigi need kavad on juba aegunud, siiski on pankade likviidsus all, kuus oli panga likviidsusele suunatud, viis nendest ikka jätkub ja kakskümmend üks tagatiskava, kaksteist on pikendatud kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat kümme ja tõenäoliselt äh, kaheteistkümnest kavast on enamik selliseid, mida liikmesriigid paluvad pikendada ka aastaks kaks tuhat üksteist. samal ajal, kui me analüüsisime ja kiitsime heaks riiklikke kavasid, me arutasime ka üksikuid taotlusi, kokku nelikümmend neli äh, abikava on siiani heaks kiidetud, kakskümmend seitse on juba lõppenud lõppotsusega, kahekümne seitsmes, kakskümmend kolm sai positiivse vastuse institutsiooni või asutuse restruktureerimisel kolmel juhul äh, anti positiivne otsus äh, selle asutuse likvideerimiseks ja ühel juhul, see oli, puudutas panka Portugalis äh,, otsus oli äh, negatiivne ja abisummad nõuti sisse. seitseteist juhtumit on veel töös. seega kokku on meil praegu kakskümmend seitse üksikut restruktureerimiskava töös. põhiliselt eh, probleemid, mis on veel lahendamata. ja need on probleemid, mille kallal me veel töötame ja analüüsime on seotud Iirimaaga, ma ei hakka sellest pikemalt rääkida, te tunnete väga hästi olukorda. Kreeka ja Euroopa Liidu äh, Rahvusvahelise Valuutafondi finantseerimisprogramm Kreeka jaoks, mis kiideti heaks paar kuud tagasi. seal on säte, mis näeb ette stabiilsusfondi loomist kümne miljardi euro suurusest, mis on otseselt seotud võimalusega äh, vajadusel Kreeka pankasid abistada. siis on meil Saksamaa, Landesbankini probleemid. praegu on kolm taolist juhtumit töös ja kahel juhul äh, näeb, seisavad ees väga rasked läbirääkimised, et selleks, et langetada lõplik otsus nende pankade ümberkorraldamiseks ja ka selline suur park nagu Hüpo äh, Real Estate sada seitsekümmend kolm miljardit eurot on selle panga varade maksumus. ja tulevikus võivad analüüsimisele tulla ka need juhtumid pankade finantsasutuste kohta Äh, millele ilmselt tekib vajadus uueks avalike vahendite süstiks, näiteks Hispaania hoiupankade puhul või mujal. seega meil on veel väga palju tööd ees. Äh, finantspaketi uuendamine ja pikendamine on järgmine samm, me hindame praegu võimalusi, kuidas kohandada ja mugandada nelja teatist, see restruktureerimise teatis, Äh, kui seda ei pikendata, siis selle tähtaeg lõpeb käesoleva aasta lõpuks. Äh, me leiame, et meil on vaja siiski sellist restruktureerimist käsitlevat kom-, teatist äh, ka aastal kaks tuhat üksteist, kui tegi vajadus finantsasutuste päästmiseks, kuid mitte taolistel tingimustel nagu praegu kehtivaid. me peame järk-järgult karmistama tingimusi, näiteks järgmisel aastal me näeme ette äh, nende asutustel, kes saavad avalike vahenditest abi äh, finantsrestruktureerimiskava esitamist. järk-järguline väljumine äh, abipaktist jätkub. käesoleval aastal käivitati tagatiste kava ja nüüd me karmistame eh, tingimusi finantsasutuste restruktureerimiskavadele ja samal ajal kõik minu talitused asunud tööle uute suuniste loomisele, eh, et finantssüsteem saaks normaliseeruda. ja me soovime finantsasutuste päästmise ja restruktureerimise juhised eh, kehtestada esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist mis puudutab ajutist raamistikku ähm, mittefinantsasutustele, nagu te meenute, äh, oktoobris kaks tuhat kaheksa me kiitsime heaks selle ajutise raamistiku, see nägi ette uued abimeetmed äh, kokku viiesaja tuhande euro suurust abi ettevõtetele äh, subsideeritud tagatisi, subsideeritud laenuraha ja laenuraha nõnda keskkonnas hoidlike toodete valmistamiseks. ja kasutades seda ajutist raamistikku, me oleme eh, heaks kiitnud nelikümmend üks kava, vabandust, kaheksakümmend üks kava, eh, kakskümmend kolm nendest on tingimusteta grantide kavad ettevõtetele, viisteist tagatiskava kolmeteistkümne liikmesriigile, kaheksa äh, Eh, subsideeritud laenukava seitsmele liikmesriigile, eh, viis kava nendele ettevõtetele, kes toodavad keskkonnasõbralikke tooteid, viis riskikapitalikava, kolmteist ekspordikrediidikava ja teised. oktoobris kaks tuhat kaheksa kuni aprill kaks tuhat kümme, need on viimased arvandmed, mis mulle on laekunud kahekümne seitsmest liikmesriigist, me oleme heaks kiitnud kavad Äh, millega on eraldatud sada kaheksakümmend viis miljardit eurot kahekümne seitsme riigi poolt. kuid me oleme saanud teate, et sellest summast saja kaheksakümne viiest on välja makstud ainult kakskümmend kaheksa miljonit. me praegu arutame selle ajutise raamistiku järk-järgulise lõpetamise võimalust, äh, et äh, lõpule viia see kaasa aasta lõpuks, kolmekümne esimeseks detsembriks me ei saa lihtsalt seda ajutist raamistikku lihtsalt likvideerida ja kõiki neid instrumente ja võimalusi, mis sellega loodi. ma olen sellele mõelnud ja olen teinud vastava ettepaneku ka liikmesriikidele, et see viiesaja tuhande euro võimalus peaks kolmekümnendast detsembrist käesoleval aastaks lõppema, kuid mõningaid meetmeid võiks pikendada aastani kaks tuhat üksteist ähm, karmimate tingimustega Need on subsideeritud tagatised ja subsideeritud laenud. võib-olla ka need subsiidiumid rohelistele toodetele, äh, kuigi neid on kasutanud ainult väga vähesed liikmesriigid. Äh, kuigi tingimused ei ole väga erinevad. ja ma mõtlen selle peale ja proovisin välja, ma olen varsti lõpetamas ma olen mõelnud võimaluse peale teha liikmesriikidele ettepanek ja loodan ka nendepoolset reaktsiooni, enne kui me äh, otsustame, et kujundada äh, riskikapitali tingimused alalisteks meetmeteks mõningate tingimustega seotud ja ka lühiajalise ekspordikrediidi kindlustuse meetmetele. Äh, kokku võib öelda, et äh, suur Äh, suures ulatuses on maksumaksjate raha kasutatud. suurem osa avalikest vahenditest on kasutatud finantssektori abistamiseks ja äh, vähem teiste sektoriteks. kakskümmend üks miljardit eurot on välja makstud nende äh, kavade jaoks. me ei ole veel nende sellest rägastikust välja tulnud, me peame jätkama tegevust äh, Äh, kuni väljumisstrateegia meil seda võimaldab, kolmekümnendaks detsembriks käesolevaks aastaks. kui me äh, heaks kiidame kavad või teostame järelevalvet nende rakendamisele, me peame mõtlema ka, kui suurt riski see avalikkusele kaasa toob ja peame vältima siseturu killustamist ning peame kaitsma nii palju kui võimalik võrdsete võimaluste äh, loomistest ja läbi selle me saame tagada meie konkurentsivõime, dünaamilise arengu ja äh, leevendada rasket olukorda avaliku äh, rahanduse vallas meie liikmesriikides. tänan, härra volinik ja annan kohe sõna volinik Barnierile. Euh, suur tänu, proua esinaine, ma tervitan kõiki osalejaid ja suur tänu kutse eest, et kutsusite meid Joaquim Almuniaga siia. Te olete esitanud õige küsimuse õigel ajahetkel ning me üritame leida parimat vastust teie küsimustele. jah, tõesti, me peame õppima sellest, mis on toimunud viimase kahe aasta jooksul. meil on vaja läbi viia põhjalik analüüs ja teie majanduskomisjonis olete seda ka tegemas ja see on väga tähtis. ka seepärast, et praegusel hetkel on näha vastuolulisi liikumisi, on inimesi, kes soovivad jätkata siiamaani nagu siiani ja on teisi, nagu Jaki Mallimonja ütles, kes le üritavad leida uusi meetmeid liikumaks edasi. tahaksin tänase olukorra kohta öelda kolme märkust. esiteks rääkida turuolukorrast, teiseks äh, vastu võetud äh, meetmete tõhusus ja õigustatus ja kolmandaks, mida on meil võimalik ära teha selleks, et äh, tulevasi laiapõhjalisi riigiabiprojekte vältida. ja Kim Almunia juba mainis seda natuke ja ma ei kordaks seda, mida ta ütles kõigepealt tuleb küsida, et mida me siis äh, minevikust peaksime õppima. jah, meil on põhjust olla optimistlik, majandus taastub ja toimib äh, päris hästi uuesti, paljud äh, krediidiinstitutsioonid on jällegi teenimas kasumit, nii et võiks arvata, et võime jätkata nagu vanasti mina siiski oleksin ettevaatlik ja pragmaatiline, sest äh, turud on ikka veel ebastabiilsed, on näha turupingeid, eriti just äh, toornaftaturul, spekulante on palju ja põllumajandusliku tooraine puhul on see suisa skandaalne, mis seal toimub. ka euro ei ole veel stabiliseerinud ja finantssektori kriis ei ole lõppenud, seda näitavad väga hästi arengud Iirimaal. ja sellel kõigel on majanduslikud ning sotsiaalsed äh, tagajärjed. tööpuudus on kolmkümmend protsenti tõusnud kogu Euroopa Liidus. nii et me ei saa öelda, et kriis on läbi ja mitte midagi pole juhtunud. meie olukord on ikka veel ebastabiilne me peame looma rohkem läbipaistvust, peale selle tuleb riske hinnata ja tuleb paika panna, kes vastutab tulevaste kriiside vältimise eest. see oli minu esimene märkus. teine märkus kriisiolukorras tuleb tõdeda, et komisjonil õnnestus vajalikud äh, erakorralised meetmed äh, sisse viia selleks, et ära hoida kõige hullem ja aidata poliitilisel tasandil kriisi lahendamisele, süstida inimestele turvatunnet, see oli väga tähtis. kindlasti oli seda kogu Euroopas näha ning mõndades riikides oli eriti tähtis ähm, näidata kodanikele, et Euroopa Liit kaitseb kodanikke kriisi eest, nii et äh, üheskoos tegutseda oli kindlasti tähtsam kui omaette. meil oli tegemist selle kriisi puhul ka finantssektori süsteemikriisiga ja seda tuleb tulevikus vältida. me nägime, et äh, finantssektor oli valmis võtma täiesti uskumatuid riske, eriti heaks näiteks on siin USA kinnisvaraturg. ning finantsjärelevalveasutustel ei olnud mitte midagi võimalik ära teha, seda oli väga hästi kriisi ajal näha. nüüd peaksime mõtlema, mida tulevikus äh, sellistes olukordades ette võtta ja kuidas kriise vältida me peame vaatama tulevikku ja näitama, et Euroopal on võimalik kriise ära hoida, mitte ainult kriisiolukorras reageerida. me soovime hoolitseda selle eest, et sellised olukorrad ei korduks ja me peame hoolitsema selle eest, et just avalik sektor ei satuks uuesti kriisi, samamoodi tuleb hoolitseda avaliku arvamuse eest kolmandaks, ainult sügavad finantssektori reformid aitavad meil äh, uut kriisi liikmesriikides vältida. sellepärast tahaksin korrata seda, mida ütlesin juba kolmeteistkümnendal jaanuaril, me ei tohi mitte ainult jätta muljet, et me teeme reformi, sellepärast et tegemist ei olnud meil ka nii-öelda varikriisiga. komisjon tegi jõupingutusi selleks, et äh, Euroopa kriisist välja tuua ja vältida uute kriiside kordumist. me peame tagama järelevalve. tahaksin meenutada ka seda, kui tähtis oli Euroopa Parlamendi panus järelevalve tagamisel. selleks, et meil oli võimalik sisse viia riskiradal, radar selleks, et just piiriüleste krediidiinstituutide puhul ka näha, millal ja kus on riskiohte. eriti just siis, kui turul on pingeid, on see tähtis. võtsime vastu ka määruse katteta müügi kohta, mis on väga tähtis. tahaksin veel ka öelda, et artikkel kuus eh, Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutuse kohta mängib väga tähtsat eh, rolli. meil tuleb tagada parem pankade järelevalve, eriti suurte pankade järelevalve ja meil tuleb ka süsteemi riskianalüüs läbi viia. me peame jääma ettevaatlikuks ja hoolitsema selle eest, et eh, süsteemi riskide nõukogu soovitusi ei ignoreeritaks reedel toimus rahandus- ja majandusministrite nõukogu ja ma meenutasin seal ministritele, et Ameerika Süsteemiriski Nõukogu on oma soovitused teinud ja Euroopa Liit teeb seda ainult paar nädalat hiljem. see analüüs on hädavajalik, kuid mitte piisav selleks, et äh, vältida finantsturgude ebastabiilsust. meil on ka vaja piisavalt kapitali finantsturgudel. see on ka üks tingimusi, kus on tehtud ka juba edusamme. me oleme ette näinud kapitalinõuded ja järgmise aasta alguses üritame me ka vastava lepingu sõlmida. homme õhtul räägitakse täiskogul Otmar Karasi raportis, mis puudutab kapitalinõudeid ja ma tahaksin tervitada seda tööd, mis on tehtud Euroopa Parlamendis. Basel kolm on ette näinud ka üleminekutingimused selleks, et finantssüsteemi ei koormataks liiga palju ja võin veel kord ainult kinnitada, et me tõesti mikro- ja makrotasandil viime läbi väga põhjalikke analüüse ja arvestame sealjuures ka Euroopa Liidu eripäraga. selle reformi kolmandaks tingimuseks on läbi viia koormusteste, et näha, kuidas peavad vastu pangad rasketes oludes. me oleme selliseid koormusteste ka varem läbi viinud ja nende tulemusi avalikustanud selleks, et näha, milline on pankade olukord ja ma arvan, et need äh, koormustestid on olnud väga head, nad on toonud endaga kaasa läbipaistvust ja koostöös Euroopa Keskpanga ja riiklike reguleerimisorganitega on see meil päris hästi toiminud ja seda tuleks ka tulevikus edasi teha. neljas tingimus, äh, kriisi vältimismeetmed. erinevate institutsioonide jaoks on meil vaja ka vastavaid äh, vahendeid ja oktoobrikuus komisjon esitab oma teatise nende kohta. tahaksin teile meenutada erinevaid põhimõtteid, mis komisjoni teatises on kajastatud. me peame hoolitsema selle eest, et kriisivastased meetmed oleks välja töötatud ja et me kriisi, oleksime valmis ka kriisi tagajärgede likvideerimiseks meil on vaja vajalikke meetmeid, eriti on meil vaja sisse viia pankrotifondid ja peale selle tuleb väga selgelt paika panna, kes saab sekkuda ja millal tuleb ette näha ka tingimused selleks, et äh, aktsionärid ja võlausaldajad saavad anda oma panuse kriisiolukorras. ja väga tähtis on see, et pangad ise oleksid valmis vastutama kriisiolukorras. ning äh, vältida seda, et maksumaksjad on need, kes esimesena peavad hakkama tuld kustutama siis viies tingimus. kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides tuleb välja töötada raamistik, kuidas tegutseda pangakriisi ajal. pangad kuuluvad äh, tihti suurtesse kontsernidesse, mille peakorterid on hoopis äh, teistes liikmesriikides ja me peame ette nägema reeglid, kuidas käituda sellises olukorras ja seda tuleb teha enne kriisi puhkemist nii palju siis kriisi ennetamismeetmetest pankade jaoks. me oleme teinud edusamme isegi siis, kui me ei ole jõudnud kokkuleppele, vähemalt me oleme leidnud konstruktiivse lähenemise rahandusministrite nõukogus. lõpetuseks võin viidata sellele, et Joachim Almunia on väga palju selle küsimuse kallal töötanud ja liikmesriikidel ja parlamendile on esitatud nüüd dokument, millega üritatakse ära hoida kõige halvemat. mitmed pangad on olnud sunnitud oma süsteemi ümber struktureerima ja meil tuleb üheaegselt nii maksumaksjaid kui ka aktsionäre kaitse see, kaitsta, see tähendab seda, et ennetustöö peab olema parem, sest me kõik teame, et parem on ära hoida kui hiljem tagajärgedega tegeleda. peame mõtlema ka sellele, mida, millised peavad olema tugiraamistikud selliseks olukorraks, kus pangad lähevad pankrotti. daamid ja härrad, pangandussektor Euroopa Liidus on selline, kus pankadel pole vaja toetusi ja me töötame üheskoos selle eesmärgi nimel. suur tänu! ja nüüd läheme edasi oma tänase kuulamise päevakorraga. ju oleme jõudnud arutelufaasi, me oleme pisut maha jäänud oma ajakavast ja on juba mitmeid sõnasoovijaid. ja kui keegi mul kahe silma vahele jääb, siis öelge mulle, Garcia Margano, Philip Lambert, Maria Borghese. Sophie Intvelt, Sylvie Goulard, Antonin Sanchez Presedo, uh, Dirk Epping, Ramon Tremosa and Wolf Klints. Else... kui keegi veel soovib tõstatada mõnda küsimust, esitada küsimust volinikule, tõstke käed, paistab, et rohkem ei ole sõnasoovijaid, seega ai siiski, siiski, härra Siimon. niisiis, nüüd on see, sellega kõnelejate nimekiri suletud ja esitage küsimus ainult ühe minuti jooksul ja öelge kohe, kui küsimus on konkreetsele volinikule ette määratud, ma katsun teid rühmiti võtta eh, nii-öelda voorude kaupa ja siis lähme vastuste juurde. Eh, Jose, palun. suur tänu, ma üritan ühe minutiga hakkama saada. kas finantssektori stabiliseerimispõhimõttest peeti kinni, nimelt et ei oleks konkurentsimoonutusi Te rääkisite meile arvudest, kuid ei rääkinud mitte midagi analüüsist. teiseks, vahenduse puhul ei ole tähtis ju mitte ainult pangandus, vaid see, et perekondadele ja ettevõtetele on laenud tagatud ja kolmandaks, ümberstruktureerimise kohta volinik Almunia ütles, et tähtajaliste süsteemidega jätkatakse ja et neid tugevdatakse mis siis täpselt ei toiminud, mida tuleb muuta ja miks? ja küsimus mõlematele volinikule, kas te teete koostööd nende tähtajaliste süsteemide parandamisel ja kriisi ohjamismeetmete väljatöötamisel? minu arvates olete te praegu lihtsalt oma tööga ajast maha jäänud, vähemalt kriisi ohjamisplaani puhul te avaldasite teatise oktoobris ja Äh, õigusloomelise ettepaneku alles äh, kevadel, mis oli liiga hilja. ja et ka Iirimaa kohta ei ole siiamaani veel saanud dokumenti. ja viimane küsimus, millal oleme me lõpuks äh, nii kaugel, et võime öelda, et oleme eriolukorrast välja, väljunud ja et majandus on taastunud? Thank you, Chair uh, suur tänu, ma räägin prantsuse keeles ja küsimus on ette nähtud äh, härra Almuniale, te rääkisite riikidest, riigi abist ja see on teema, mille juurde me pöördume tagasi. siin on võetud ka mitmesuguseid äh, ka Euroopa Keskpank on võtnud mitmesuguseid ekstreemseid äh, meetmeid, erakorralisi meetmeid, mitte ainult riigid ja ma tahaksin küsida, et kas ka keskpanga meetmeid võib pidada konkurentsi moonutavaks ja ma arvan, et seal on vähemalt selline pisut konkurentsi moonutav element, mida teie arvate sellest ja siis veel teine küsimus, teie personal. kas teie personal on juba viinud läbi hinnangu, härra Panje, sellest, kui palju ne, kõik need operatsioonid liikmesriikides maksma lähevad, võib-olla praegusel hetkel on liiga vara mingeid hinnanguid andma, aga võib-olla tegelikult nendest operatsioonidest oli liikmesriikidel hoopis kasu, äh, ka kasumlikkus mõttes võib-olla võiksid paluda oma personalil hinnata olukorda seda ja näha, millised olid tegelikud, tegelikult netorahavood, kas need liikusid riigilt pangale või hoopis pankadelt riigile. ja, ja Light Irish Bank, mis praegusel hetkel on probleem, seisab probleemidega silmitsi, tegelikult olevat selle stressitesti edukalt läbinud, võib-olla need testid sellisel juhul ei ole mõistlikult üles ehitatud, kui äh, probleemidega pangad suudavad need edukalt läbida. ja kas te olete nõus äh, üleminekuperioodi osas sellega, et ükskõik, milline on üle üleminekuperiood peaks äh, igal juhul üleminekuperioodiga kaasnema ka, ka, ka väga ranged reeglid ja tingimused, eks ole tegemist ei ole konkurentsiga ja võistlusega selles osas, kes suudab rohkem küsimusi ühte minutisse mahutada, sellepärast et kõiki müsi, kõiki vastuseid me ei suuda ühte minutisse paraku vastata ja mahutada. ja palun järgmine sõnasoov. suur tänu, proua esinaine, ma teen väga lühidalt erinevate pakutud lahendi, lahenduste hulgas seoses äh, liikmesriikide võlatasemega. olen ma lugenud ühte väga originaalset lahendust äh, professor Altrestilt. riigi äh, võla suur osa tuleks üle viia keskpangale, kes, kellel oleks riigivõla järelevalve ülesanne ja kas keskpank võiks, on minu küsimus tühistada mõned riigivõlgadest lihtsalt. loomulikult panga jaoks muutuks olukorda keerulisemaks, aga Euroopa hoiustajate jaoks muudaks see olukorra küll kergemaks dollar, dollari kurss on rangenud, euro on muutunud selle tulemusena konkurentsivõimelisemaks. siin ei saa komisjon suurt midagi ette võtta, aga kas Euroopa Liit plaanib mingisuguseid meetmeid, mingisuguseid samme, et reageerida sellele äh, ebavõrdsele konkurentsile, mis tuleb äh, Ameerika Ühendriikide agressiivsest äh, lähenemisest? suur tänu, ma teen lühidalt ma te katsun teha nõnda sama lühidalt äh, nagu need, kes viie küsimuse, viis küsimust ühte minutisse mahtusid. härra Margaljo, kõigepealt. Äh, loomulikult me austame äh, eeskirju finantsstabiilsuses osas, me oleme seda teinud kriisi algusest saadik, me oleme pidanud kinni põhimõtetest Äh, eksima, aga eksimine on inimlik. kui komisjon ei oleks algatanud liikmesriikide abiprogrammide käsitluse, siis äh, oleksime praegu olukorras, äh, kus meil oleks finantstegevuse siseturg, aga see turg oleks lagunemas. liikmesriigid, kes on finantsasutustesse teinud kapitalisüste, on teinud seda suurel, laias ulatuses, on seadnud ohtu oma maksumaksjad ja kui selline äh, olukord jätkuks kontrollimatult, tähendaks see konkurentsimoonutus, moonutust ja me peaksime tegutsema keskkonnas, kus pangad oleksid kaotanud täielikult oma usaldusväärsuse ja aga, aga tänu komisjoni tegevusele seda pole siiski juhtunud. kas äh, krediit endiselt äh, kas meil on endiselt jooksev krediit, jah, jah. ja kui äh, me tahame krediidivoogusid parandada, siis pankadel peaksid äh, kõigepealt olema tervislikum ja tugevam bilanss. ja ja eh, lõpuks jõuame ka normaalsele krediidivoogude tasemele, kui me oleme seljatanud kriisi. pangad ütlevad mulle, et inimesed, kes eh, tahavad lange, laene ei ole tegelikult, ei kvalifitseeru selleks, eh, aga igal juhul on ka märke sellest, et asjad lähevad, liiguvad paremuse poole mis puudutab ajutist raamistikku, siis äh, ma mainisin kahe tuhande üheteistkümnenda aasta muutusi, me kavatseme otseste äh, toetuste süsteemi äh, kaotada, ma arvan, et siin oli piiranguks tuhat, sada tuhat eurot, aga see kaob ja tingimused toetustele, laenude ja garantiide osas jäävad alles, aga öelgem siinkohal, et turu poolt määratud intressimääradega muudatused saavad olema väga väikesed, selles osas me leiame, et krediit ei ole veel siiski päris taastunud, et selle tõttu on teatavaid meetmeid vaja. oleme arutamas ka seda, kas me peaksime roheliste toodete eelarvele alles jätma, seda ei ole piisavalt palju kasutatud, praegu me tahaksime, et rohelistel toodetel oleksid soodsad tingimused ja et ka riskikapitali ja lühiajalise kapitaliinvesteeringute osas oleksid soodsad tingimused. ja samuti ei tahaks me liigseid, liigset halduskoormust ja liigset kahju väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, nemad on sellest kriisist või ajutistest meetmetest kõige rohkem kasu saanud me oleme teinud omavahel koostööd komisjonis ja üleüldiselt ma leian, et meil on olnud üsna suur koostöö, koostöö tahe härra Varniega, tema töötajatega, ka Olli Reiniga ja tema meeskonnaga. ja ma olen kursis nende arvamustega. me oleme küll majanduslangusest välja pääsmas, kuid kriisist mitte täielikult, härra Lambert ma ei usu, et, et erakorralised tingimused ja et era, et erakorralisi abimeetmeid, mida Keskpank on osutanud, saaks pidada äh, riigi abiks või konkurentsi moonutavaks, sellepärast et, et Keskpanga tegevus on rahanduspoliitika, mitte riigi abi, eks ole. ja erakorralised tingimused äh, rahapoliitikas on äh, selleks, äh, et keskpank saaks oma teed teha, loomulikult need on kõik seotud keskpanga hinnangutega ja mis puudutab kriisi maksumust, siis praegusel hetkel ei ole veel, me, me, on liiga vara hinnata, kui palju see kriis maksma läks meil on siin oma tagatissüsteemid, on vaja vaadata, kas neid tagatissüsteeme kasutatakse või mitte ja kui suurel määral seda kasutatakse. ja need riigi kapitalisüstid, loodame, et ühel heal päeval me siis näeme, palju nad maksma lähevad ja millist hinda saab äh, sellega äh, mis, mis, mis nende hind on, me teame, millised on riskid, me teame, et maksumaksjate raha on ohus, aga liiga vara on hinnata, milline on tõeline olukord, see risk oli üks osa äh, panganduskriisi lahendusest, aga praegusel hetkel ma leian, on liiga vara öelda, kas me tänu nendele riski investeeringutele risk, kaotasime või pigem võitsime. meil on näiteid üheksakümnendatest aastast sellest, kuidas tegelikult äh, riigiabi lõppkokkuvõttes äh, tõi kasumit. mis puudutab Allied Irish Bank panka, siis äh, Iirimaa probleemiks on tegelikult hoopis Anglo-Irish Bank, mis on hoopis teine pank ja siis äh, riigivõla tühistamine Keskpanga poolt, ma ei leia, et see oleks äh, mingisugune probleem, see oleks ükskõik kust nurga alt seda vaadata, ikka oleks see probleemi lahendus vale. ja lubage mul lõpetada, siis ma vastan teie viimasele kommentaarile. osaline lahendus, ütlesin ma. jah Euroopa Keskpank teeb seda tegelikult äh, sel määral, kui see on võimalik, Euroopa Keskpank ostab riigivõlga mõningatelt liikmesriikidelt Eurotsoonis, äh, sellepärast et äh, seda on vaja. Nad ostavad Portugali riigivõlga osaliselt, Iiri riigivõlga teataval määral. ja lõppkokkuvõttes on keskpanga otsustada, kuidas nad seda teevad, millisel määral, härra Trichelt küsige seda küsimust. mis puudutab äh, vahetuskursse, siis tegelikult äh, Eurotroika, Juncker, äh, Trier, Trichet kohtuvad ja loodetavasti saab olema tegemist väga positiivse kohtumisega. tänan härra Garcia, ma tahtsin öelda, et ma mõistan teie seisukohta äh, komisjoni dokumendi kohta, mis puudutab kriisi juhtimist, nagu ma ütlesin teile, tõsiselt, kiiresti, improvisatsioonideta me peame tegutsema. esimese teatise puhul me arutasime seda koos kahekümnendal oktoobril ja seejärel tuli välja teine teatis selle kohta mul oli kaks võimalust rahandusministritega sel teemal dialoogi pidada hiljuti Madridis. miks meil kulus nii palju aega, härra Garcia? kuna tegemist on äärmiselt keeruliste teemadega, kui me räägime võlausaldajate õigustest, kui me räägime kahekümne seitsme liikmesriigi pankrotimenetluse harmoneerimisest või selles suunas liikumis- äh,, nendest, nendel teemadel ei saa improviseerida. me vajame rohkem aega äh,, samuti ka tuletusinstrumentide äh, kattega võlakirjade kohta. Äh, mul kulus mitu nädalat suvel, äh, ma arutasin seda oma personaliga, vaatasime läbi need küsimused ja põhimõtteliselt ma võin teile kinnitada, et äh, ma olen otsustanud teha vastava ettepaneku niipea kui võimalik. Äh, te mainisite siin Anglo-Irish Bank panka. Äh, seda ei ole koormustestile allutatud, kuna see on riigistatud. ma mainisin Allied Irish Bank panka, mis läbis koormustesti. ma ei hakka kommenteerima teisi pankasid, ma tahan lihtsalt öelda seda, Äh, koormustest, mis läbi viiakse, selle tulemused ei kehti ju igavesti ja sel põhjusel ma ütlesin, et selliseid teste tuleb läbi viia regulaarselt. et hinnata muutusi, mis on aset leidnud kahe testiperioodi vahel. Äh, see ähm, suurendab läbipaistvust, aitab kaasa tõhususe tõusule äh,. nagu ma ütlesin, ametiasutused otsustavad iga panga puhul eraldi, kas on vaja panka restruktureerida või mitte. minu vastus teie teisele küsimusele on jaatav. selle kallal ma just töötan praegu, jättes kõrvale improvisatsioonid. meie käsutuses on töövahendid ja ma saan kasutada kõiki neid abivahendeid ja me võime kasutada kõiki neid abivahendeid meie võimaluste piirides, kui me räägime sisemisest või välimisest järelevalvest, kui me räägime panga äh, ebatavalisest tegevusest, tulemustest või pankrotist, meil on teatud meetmed, mida me saame rakendada, me võime muuta juhtkonda, muuta tegevussuunda, me võime keelustada dividendide väljamaksmist, selliseid meetmeid kasutada. ja ka selleks on meil vaja rahalisi vahendeid äh, vastava fondi kaudu, vähemalt me loodame, et see saab olema nii. kõik need vahendid saavad olema osa sellest paketist, ehm, mille ma pakun välja teatises, mis ilmub käesoleva aasta oktoobris. ma ei tea, kas ma peaksin täiendama seda, mida ütles volinik Almunia see on teema, millesse me suhtume äärmise tõsidusega, sest see puudutab ju meie rahasüsteemi ja selle stabiilsust täna oli eh, Rehn, Trichet ja härra Juncker kohtuvad Hiina peaministriga, eh, kutsuvad üles stabiilsema monetaarsüsteemi loomisele, mis paremini peegeldab eh, maailma suurmajandust, suurriikide majanduse tõelist olukorda Hiina on tegelikult juba esimesi meetmeid rakendanud, on asunud õigele teele. ja kui me arvestame seda, millist rolli tahab Hiina etendada poliitikas, majanduses ja rahvusvahelisel areenil, siis ma usun, et see dialoog annab meile julgustust ja annab lootust, et täiendavad meetmed selles suunas rakendatakse. täna on järgmine äh, sõnavõtjate voor. Sofi, alustame tänan, esinen väga lühidalt. möödunud aastal, kui me võtsime vastu kahe tuhande kaheksanda aasta iga-aastase konkurentsiraporti, me palusime komisjoni läbi viia põhjalik analüüs eh, riigiabi mõjude kohta ja äh, iga kord ainult esitatakse meile vastuvõtud otsuste loetelu, aga selles ei peegeldu tulemused. ma tean, et on võib-olla liiga vara seda küsida, kuid on oluline rõhutada, et kui me kulutame nii suuri äh, riigi rahasid äh,, peame olema kindlad, et see raha on hästi kulutatud. võib-olla jäi teie sõnavõtu käigus mul äh, märkamata, aga ma vaatan nüüd neid märkmeid, et siin on jälle loetletud kõik vastu võetud otsused äh,, ja summad, kui palju raha on ühele või teisele projektile eraldatud, aga ma ikkagi ei tea, kas see raha on hästi ära kasutatud, ainult analüüsi abil on võimalik põhjendada uute meetmete kasutusele võtmist või olemasolevate meetmete lõpetamist või muutmist ja mul ei ole ikkagi kindel, millisel alusel te seda ajutist raamistikku olete mugandanud, kohandanud ja Europarlamendina oleme äärmiselt huvitatud taolisest infost sest juttu on ju rahadest, mis on äh, oluliselt suurendanud äh, riigi võlakoormat. Silvi, pärast seda, kui ma ära kuulasin Jose Manuela Sofi, mul on kahju, et ma pean veelgi kaugemale minema, et, et taolises erandolukorras, nagu te seda nimetasite äh,, esimest korda me neid eeskirju rakendame, komisjonil on selleks õigus. kui taolises erandolukorras ja kui me räägime sellistest suurtest summadest ja samas me ei tea, kui palju raha on tegelikult ära kasutada, kuidas me kõike seda oma kodanikele selgitame? võib-olla see küsimus peaks olema adresseeritud härra Barnierile, kui tegelikult seal on ka filosoofiline alltekst. kriisiolukorras me peame kaitsma ka iseennast. kas me peame kaitsma ennast või peaksime eraldama suuri summasid asjadesse, mida veel ei ole? mul on jäänud selline mulje, et Te üritate kaitsta olemasolevaid rahasummasid, et kuid maailm muutub, kas me ei peaks otsima tulevikku suunatud lahendusi? ma saan küll aru, et sellega kaasnevad raskused, me püüame praegu Euroopa majanduse nendest rasketest aegadest läbi juhtida aga meil on vaja ka kvalitatiivseid lahendusi, te olete praegu ainult pakkunud kvantitatiivseid. suur tänu, proua esimees, mul on väga hea meel, et volinikud on siin kohal, kui me räägime kriisist, siis on otse loomulikult äh, erakorralisi meetmeid, seda tuleb siis teha otse loomulikult finantsjärelevalve kohta. ja maksuvolinik võib-olla peaks ka oma sõna sekka ütlema. kuid nende kokkuvõtete osas tuleb öelda, et tegemist on erakorralise olukorraga ja meil peavad olema ka meetmed selliste olukordade jaoks. sest kui erakorraliste meetmete puhul me kasutame neid liiga kaua, siis on see probleemiks ja ka siis, kui nad liiga lühidalt kasutusel on, on meil tegemist probleemiga. nii et küsimus ongi selles, milline on see aeg, kui kaua nad peaksid keskima, kestma. siis tahaksin teada, kuidas liikmesriigid rakendavad neid meetmeid ja kui kaua. ja teiseks, finantsturgudel on meil probleeme, on näha oportunistlikku lähenemist, viivitamist ja nii edasi. Te räägite rangemast korrast, ümberstruktureerimisest ja nii edasi, kuid ei saa jääda nii, et võrdses olukorras on need, kes struktureerisid ümber ja need, kes seda ei teinud siis väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamine ja nende kaasamine kapitali suurendamise direktiivi. Te ju teate väga hästi, et väikese keskmise suurusega ettevõtetel peab olema võimalus kasutada erinevaid võimalusi, mis on suurtel ettevõtetel. siis härra Barnier, te rääkisite finantsjärelevalvest ja sellest, et seda tuleb nüüd hakata kasutama jah, see kõik on väga tore, aga ma tahaksin teada, milline on teie ajakava ja millised meetmed on teil ette nähtud? Thank you um,. If I come to Commissioner Barnier. suur tänu äh,. Äh, väga palju küsimusi, mis esitati, olid võib-olla äh, härra Barnierile adresseeritud, kui te võtaksite esimesena sõna vastamiseks ja seejärel volinik Almonia võib-olla äh, Joaquin vastab äh, täpsemalt mõningatele esitatud küsimustele, eriti Silvia Gulaari küsimusele. Ähm, praegu käiva ettevõtmise käigus volinik Almonia vastutab äh, riigiabi korraldamise eest, vähemalt tegi seda hiljuti. me loomulikult teeme koostööd me püüame üles ehitada sellise süsteemi, et tulevikus meil enam riigiabi vaja ei oleks. mina lähtun sellisest põhimõttest. loomulikult meie roll ei piirdu sellega. me mõtleme praegu kriisi ohjamise reguleerimisele, majanduse taastamise probleemidele, kuid samas me peaksime mõtlema ka kodanikele äh, et välja pakkuda neile sellised majandusprojektid, mis tagab parema kasvu, kvaliteetsema kasvu, äh, parema kui viimase viieteist aasta jooksul. mina lähtun sellest, et me peaksime koos selle kokku panema, koostama uued eeskirjad, selleks, et finantsmajanduse viia kooskõlla reaalmajandusega ja mitte vastupidi, nagu on viimase viieteist aasta jooksul juhtunud. kui finantsturud on üritanud äh, kiirkasumit teenida lühikese aja jooksul, selle asemel, et pikemalt investeerida. seega minu meetod järgmiseks viieks aastaks oleks äh, tuua finantsturud tagasi reaalmajanduse keskkonda, nad ei oleks pidanud kunagi sealt lahkuma, me vajame seda turgu kuid meil on vaja, et see finantsturg teeniks reaalmajanduse vajadusi ja ei tegutseks isoleeritult. paari kuu pärast tutvustatakse teile ka meie ühisturuprojekti. meie eesmärk on selle toimimist parandada, selle konkurentsivõimet tõsta, äh, et see tagaks meie kodanikele tõelise progressi kui me räägime töötajatest, tarbijatest, teenuse tarbijatest, hoiustajatest. selle nimel me tegutseme. ma teen tihedat koostööd volinik Almuniaga ja veel tosina kolleegiga. ja ma usun, et on võimalik kavandada uusi kasvumeetmeid, kehtestada uued järelevalve eeskirjad. ja minu eesmärk on kaasata kõik need inimesed, kes on otsustajad, nõukogu, parlamendi, et järgmise aasta kevadeks need projektid käivitada. aeg möödub väga kiiresti. ja kahjuks mu ajalugu on lühike kuid me peame selle lühikese aja mõistlikult ära kasutama. härra Preseda, ma tänan teid teie valvsuse eest. kõik minu personaliliikmed töötavad äh, nii eelarve kui ka tehniliste küsimuste kallal, et kõik need äh, ametiasutused, kes on kavandatud, äh, ka asuksid tööle esimesest jaanuarist paari nädala jooksul on ähm, küll üleminekuperioodi juhtkond äh, igal juhul süsteemsete riskide nõukogude poolt, kuid minu ülesanne on teha ettevalmistusi selleks, koostada kandidaatide nimekiri äh, nende ametipostide täitmiseks ja seal on kaks kriteeriumi, sõltumatus ja pädevus. sõltumatus ja pädevus ja mina püüan täita neid ülesandeid, mille poolt teie hääletasite. kas te olete valmis vastama? jah, ütleb vastuseks proua Inveldile. milline on riigiabi mõju? veel on vara seda öelda. me ei ole veel kriisist väljunud. selleks, et äh, kindlaks määrata, mm, milline on tegude bilanss, siis minu arvates ausalt öeldes on seda liiga vara öelda. me võime teha mingeid esialgseid järeldusi äh,, ütleme, finantsmõju kohta, äh, mis moodustab suurema osa meie kõikidest ettevõtmistest. me oleme ära hoidnud äh, täieliku kokkuvarisemise, me oleme päästnud ja ümber korraldanud äh, asutusi, kes on sattunud väga raskesse olukorda selle kriisi ajal sai meile selgeks, millised olid meie raamistiku puudused ja Michel rääkis sellest, mis on juba saavutatud teie kaasabil ja ka sellest, mida tuleb veel teha ja mis on kavandatud vastavalt teekaardis. see on väga suur töö, mis seisab ees. et äh, nendest süsteemist riskidest üle saada, kuid finantssektoris oleme me korda saatnud väga palju olulist meie käsutuses olevate instrumentidega ja need olid põhiliselt riigiabi eeskirjad, mis tegelikult ei olnud mõeldud taoliste olukordade jaoks. seetõttu me ähm, leiutasime raamistiku selle erandolukorra jaoks, kasutasime äh, erandlikku õigusalust püüdes vältida varem kogetud riske ja ikka peame me tegelema mõningate väga raskete küsimustega. lisaks Iirimaale ma mainisin ka Saksamaa Landesbankenit. aastaid on see kahtlusalune meie konkurentsivolinike juures ja lõpuks me oleme tõsiselt asunud nende pankade kallale ja kasutame meie käsutuses olemaid vahendeid selle probleemi väljaselgitamiseks. samal ajal oleme me iga üksiku juhtumi puhul väga palju ähm, otsuseid langetanud, näiteks Fortise puhul. Fortise kriisi ajal me avastasime, et ainuke lahendus oli äh, siseturu keskmes Beneluxis asutajate asutajate seas äh, kasutada killustamise äh, meetodit ja nüüd me teostame kontrolli äh, meie otsuste elluviimise üle. mõnikord on, on seda lihtsam teha, kuna äh, institutsioonid ja riiklikud asutused peavad absoluutselt kinni meie poolt kehtestatud tingimustest. teistel juhtudel, nagu te isegi teate, ei ole seda sugugi lihtne korraldada. kuid me avaldame suurt survet, et teostada serve, seiret ja lõpule viia äh, need kavad, mis olid otsustatud. rääkides ajutisest abiraamistikust, nagu ma ütlesin, meie analüüsi põhjal, mis ei ole veel lõplik analüüs äh, selle ajutise raamistiku kuue peatõstest, käesoleva aasta kolmekümne esimene detsembriks äh, me lõpetame selle viiesaja tuhande eurose abi ettevõtetele. seda enam ei ole vaja, see ei ole hädavajalik, see ei ole hea äh, just seetõttu, mida ütles härra Preseda. see ainult pikendaks nende olukorda ja tekitaks tõkkeid äh, vajalike kohanduste tegemisel. sellest ei ole kasu. see oli vajalik äh, kriisi tipphetkel, kõige raskematel aegadel, kuid enam see ei ole hädavajalik, seetõttu me sellega lõpetame. Äh, teistel juhtudel, kui me räägime subsideeritud tagatistest või subsideeritud laenudest siis erinevus äh, mm, turu tavatingimuste toimimise ajal ja kriisiolukorras ei ole eriti suur. mida me oleme suutnud ära hoida? mõningate eranditega me oleme suutnud ära hoida seda, et liikmesriigid kasutaksid neid vahendeid suurettevõtete äh, abistamiseks, kellel tegelikult on vähem probleeme krediidi saamiseks ja peaksid keskenduma siiski VKE-dele ja ka aastal kaks tuhat üksteist vajavad need abi küll mõningate rangemate tingimuste raames, kuna nendel on raske ligi pääseda pangakrediidile ja neil on ähm, raskendatud juurdepääs ka finantsturgudele nende väiksuse tõttu. mida me oleme suutnud siis ennetada? et Äh, äh, selle ajutise äh, raamistiku abi ei keskenduks ainult ühele konkreetsele sektorile, vähemalt riiklikes abikavades. vähemalt me seda lootsime, kui tegelikkuses me loodame, et see oli tasakaalus ja me ootame neid järeldusi ja arvnäitajaid, kui paari nädala pärast avalikustatakse ka tulemustabel kuid me ei ole ka siis veel suutelised teile lõplikku analüüsi esitama, sest äh, selleks on liiga vara veel. selle vastusega ma vastasin osaliselt ka proua Gullardile. olemasoleva kaitsmine või vähemalt see, mis oli enne kriisi puhkemist, me pidime kaitsma kõike, mis veel püsti seisis, see oli meie ainuke võimalus ja nüüd on meie ülesanne on kõrvaldada erisused juurdepääsul rahalistele vahenditele, VKE-d siiski vajavad juurdepääsu, me peame neid abistama. me vajame mehhanismi küll, mis ei ole kohaldatav kõikidele, kuna on erinevad tingimused sellega seotud. me ei saa praegu öelda, et me kaitseme kõike ja kõiki vaatame, kuidas äh, sündmused kulgevad aastal kaks tuhat üksteist, mis toimub finantsturul, kuidas areneb nõudlus ja pakkumine. Äh, sellel aastal me peame kiirendama reformide elluviimist ja väga paljudes liikmesriikides saavad olema karmid eelarvetingimused, see saab olema aasta, kus lõpetatakse mitmed strateegiad, mis käivitati kriisi alguses erandmeetmete, erakorraliste meetmetena. võib-olla me suudame taastada vana hea aja, kuid ma ei tea. mis puudutab nüüd rohelisi meetmeid, selleks on kavandatud mitmeid poliitikaid, mis puudutab aga seda rohelist raamistikku keskkonnasõbralike toodete valmistamiseks, äh, siis äh, ähm, tavalised riigiabi eeskirjad ei ole piisavad keskkonnasõbralike toodete toetamiseks ja kui mõne liikmesriigi valitsus on kriisi ajal äh, ka seda toetanud, siis nad peavad nüüd väljuma erandkorral-, erandolukorras ja minema tagasi tavarežiimi härra Sanchezile vastuseks. ja loomulikult, ähm, millal mingi abi lõpetada, see on poliitiline otsus äh, olemasoleva info põhjal. enne suve algust me arutasime seda peadirektorides, mida teha aastal kaks tuhat üksteist selle ajutise abiraamistikuga. Äh, enamik meist suhtus optimistlikult ja lootis, et aastal kaks tuhat üksteist asjad normaliseeruvad. kuid arvestades seda, kuidas asjad arenesid suve jooksul, kuidas finantsturud reageerisid Iirimaa kriisile, muutusime me ettevaatlikumaks. ka teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu ei ole olukord nii roosiline arvestades, milline info on laekunud teise kvartali kohta Saksamaalt näiteks, kus on küll Äh, erakorraline kasv saavutatud ja alles hiljuti Rahvusvahelise Valuutafondiga kohtumisel äh, pakuti välja mitmeid mõtteid, äh, kuidas sündmused kulgevad järgmisel aastal, kuid pärast suvepuhkuste aega meie entusiasm kahanes mõnevõrra. liikmesriigid on meiega hästi koos töötanud ma vabandan, et ma esitasin oma sõnavõtus nii palju arvnäitajaid, kuid nendega ma tahtsin näidata, et väga paljud programmid, mille me heaks kiitsime, viidi ellu väga ettevaatlikult ja kasutati ära umbes kakskümmend protsenti rahalisest vahenditest, mis olid ette nähtud selle ajutise raamistikuga. ma mainisin ka paari probleemi mis loodetavasti aasta lõpuks ära langevad, kui me seda süsteemi natuke kohandame. probleeme on tekkinud sellega, kuidas seda ajutist abiraamistikku tõlgendati. Mm, eriti kui me räägime sellest viiesaja tuhandesest äh, abist ettevõttele. ja kuna me sellest äh, meetmest niigi nii loobume Äh, siis see probleem kaob ära. Äh, oli üks riik ja veel teisedki, kes peitusid selle taha ja äh, kasutasid seda ajutist raamistikku ära selleks, et toetada ühte konkreetset sektorit või oma riiklikku tööstust. ühel juhul ei täidetud eeskirju ja me pidime läbi viima Äh, riigiabi osutamise kohta uurimise, kuid üldiselt on seda ajutisraamistikku positiivselt kasutatud. ma nõustun sellega, mis te ütlesite VKE-de kohta ja VKE-de kapitaliriski kohta ja ka teiste ajutise raamistiku meetmete kohta. jah, tõepoolest, VKE-del jääb see vajadus alles. konkurentsivolinik ei ole sugugi erapooletu riigiabi toetaja ei olnud ka varem, aastal kaks tuhat üksteist. me vaatame väga hoolikalt läbi, millisel määral on võimalik seda ajutist raamistikku järk-järguliselt vähendada ja arvestades seda, kuidas riigi rahasid viimase kahe aasta jooksul on kasutatud, on selge, et me ei saa jätkata samal viisil kui me sellest kriisist välja tuleme, siis ei piisa fiskaalkonsolideerimisest ainult, on vaja ka kasvu. ja kasvu jaoks on vaja rohkem reforme ja mitte niivõrd riigiabi. ja seetõttu me peaksime nii kiiresti kui võimalik hävitama strateegia kaks tuhat kakskümmend. Aiko. suur tänu, meil hakkab aeg otsa lõppema, on neli küsimuse esitajat veel, nii et palun tehke võimalikult lühidalt Mr Kepling äh, uh.... Mr Simon um,. Thank you, Mrs. suur tänu uh komisjoni suunised finantskriisiga toimetulekul ütlevad, et me tahaksime konkurentsimoonutusi ära hoida, aga samal ajal, kui me vaatame nende suuniste rakendamist, siis tegelikult on olukord hoopis teistsugune. ING keelustati ära hinnaliiderlus äh, ja samas teistel ettevõtetel mitte, ING pidi nelikümmend viis protsenti oma bilanssi kärpima, GBC, Lloyd saab hoopis vähem. miks sellised erinevused? ju suunised annavad komisjonile pädevusi, mis on suuremad kui kunagi varem ja jõudu kogu rohkem kui varem ja läbipaistvus on siin ohvriks tulnuks sattunud. ma arvan, et konkurents kasutab, komisjon kasutab ära konkurentsipoliitikat, et avaldada survet majandussektorile, nii et härra Almunia, te tegelikult praegu vastutate ju ka tööstuspoliitika eest, mitte ainult konkurentsi eest ja konkurentsimoonutuste vähendamise asemel hoopis te suurendate konkurentsimoonutusi. nii et palun selgitage veel, miks ühesugustes juhtudes teie lähenemine oli erinev ja kuhu on jäänud läbipaistvus ja siis tahaksin lõpetuseks öelda paar sõna ka ajutise raamistiku kohta. ajutine raamut, raamistik peaks aeguma, ütlesite teie, aga kui ajutine on ajutine, sellepärast et kaks nädalat tagasi Keskpanga president härra Trichet ütles, et krediit hakkab jällegi voog, voogama ja krediidil on jällegi juurdepääs ja kui riigiabi ei viida kohe lõpule, siis liikmesriikides tekib ülekapitaliseerimine ja samuti konkurentsimoonutused. Muchas gracias, señora presidenta. suur tänu, proua esinaine küsimus mõlemale volinikule. ma ei tunne siin muret sellepärast, et meil tekiks kahe kiirusega Euroopa, mõningad riigid tulevad majanduslangusest kiiresti välja, mõningad riigid aeglasemalt, mõningate riikide puhul taastub ka krediidivoogude tase. komisjon, komisjoni esindajad on meile öelnud, et meil on vaja tugevaid pankasid selleks, et majanduskasv tagada ja samas on meil vaja ka maksujõulisi ettevõtteid, kes, kellest lähtub nõudlus, kas komisjon ei võiks aktiivsem olla liikmesriikide reformide hindamisel? mõningad liikmesriigid võib-olla ei ole reformi, reformikavasid ellu viinud piisavalt Äh, kirglikult ja ei ole taganud piisavat paindlikkust turul, võtame näiteks Hispaania ja Hispaania tööturu äh, reformi, mille puhul kardetakse, et äh, tööturureform praegusel hetkel tegelikult ei toogi uusi töökohti. jah, daamid ja härrad, tegemist on üleilmse kriisiga ega ilmaasjata Sarkozy toona ei nõudnud, et G kakskümmend leiaks üleilmse vastuse sellele kriisile. nüüd oleme me ajahetkel, kus räägitakse juba ajast pärast kriisi, kaks aastat pärast Lehman Brothersi kokkukukkumist, oleme väga pettunud selles, mis on toimunud kogu maailmas. toona kuulsime me ja kõik kinnitasid, et kõik tooted, kõik regioonid peaksid olema ühtemoodi reguleeritud. nüüd räägitakse aga USA lähenemisest ja Euroopa Liidu lähenemisest ja need on väga erinevad. Peter Skinner on lasknud teha uuringuid ja leid-, ja need uuringud on näidanud, et erinevusi on rohkem kui sarnasusi. me tahame Basel kolme sisse viia kapitalinõuded parandamise pankadele, kuid meil tuleb ka vaadata, kas tõesti ameeriklased tulevad meiega ühte paati, me oleme mitu korda näinud, et meie küll võtame juhtohtajad enda kätte, kuid ameeriklased meile ei järgne. ja mis me ütleme, kui šveitslased lähevad kaugemale, ütlevad, et me ei ole baasil kahega nõus, baasil kolmega ka mitte ja tahame veel midagi rohkemat. ja viimane asi, kõik need meetmed äh, omaette on mõistlikud, kuid ärge uskuge, et kui te kõik need äh, ühte panete, et siis ähm, võib olla areng hoopis negatiivne, ehk et koormem on liiga suur ja mõjud on pigem negatiivsed, nii et olgem siiski ettevaatlikud, aitäh! jaa, eine Frage on küsimus oleks mul härra Barnier'le, te rääkisite, ma istun siin, te rääkisite ennetamistöö tähtsusest ja teiseks, teisest poolest aktsionäride kaitsest. Te ütlesite, et parem olla ettevaatlik, kui pärast kahjudega tegeleda. ma olen sellega nõus, kuid tahaksin teada, kus te õigusloomelises protsessis need kaks asja omavahel ühendate, nimelt kuidas te loote teatud turvasüsteemi, et oleks võimalik ka tagantjärge probleeme lahendada kuidas kaitsta aktsio-, aktsionäre, kelle pangad on põhja läinud ja kuidas leida samal ajal ka ennetussüsteem, et pangad ei satuks kriisi. ja kuidas te leiate välja need tingimused ja tagate, et pangad on ikka veel konkurentsivõimelised võrreldes teiste pankadega? mulle tundub, et need kaks asja ei ole omavahel ühildatavad suur tänu, nüüd annaksin jälle sõna volinik Mujale. ärge niisama pikalt vastate, kui, vastake kui eelmisel korral, sellepärast et äh, meil ei ole aega, palun tehke viie minutiga. ma räägin isegi kiiremini kui viis minutit, ütleb härra Almunia. härra Eppinkile ütleksin ma et mis puudutab äh, ING-d, Creditbanki, Lloydsi ja erinevaid pankasid, pankasid, mille puhul oleme me langetanud üksikud otsused äh, ja miks need otsused pole samad? see vastus on lihtne. olukorrad polnud identsed, liikmesriikide finantsturud äh, on endiselt olemas. Äh, mulle meeldiks, kui finantsturgudel liikmesriikide tasandil oleks vähem erinevusi, aga siiski finantsturud on erinevad, Hollandi finantsturg, Hollandi finantssektor ja liikmesriigi tasandil finantsturg on hoopis teistsugune kui Saksa turg, Prantsuse turg omakorda pole samasugune nagu Ühendkuningriigi finantsturg, nii et äh, otsused on erinevad, aga läbipaistvad, välja arvatud need otsuse elemendid, mis iseenesestmõistetaval äh, põhjusel ei saa olla avalikud, sellepärast et need moonutaksid konkurentsi ja ei aitaks lahendusele kaasa. aga äh, ma arvan, et me oleme võrdselt kohelnud kõiki pankasid ja me teostame järelevalvet äh, nende otsuste üle ühesuguse karmusega äh, nagu ma ei vastuta äh, absoluutselt tööstuspoliitika eest, sellest vastutab härra Tajani, aga ma vastutan selle eest, et kaasaegset tööstuspoliitikat hakatakse valesti tõlgendama ja kaasaegne tõhus äh, tööstuspoliitika ei ole sektoriaalne tööstuspoliitika, kus on võitjad sektorite hulgas sektorite vahel või ettevõtete vahel, meil oleks vaja horisontaalseid instrumente, mille abil tagada konkurentsivõimeline tööstussektor ja konkurentsivõimeline äh, majandus äh, maailma tasemel ja meie komisjon koos äh, erinevate monopolivastaste ametitega kannavad selle eest äh, hoolt. võtke Maarja Monti raport, kus on analüüsitud äh, konkurentsiinstrumente kahekümne esimesel sajandil, mida on meil vaja tugeva siseturu jaoks ja me tahame tugevat siseturgu. ajutine on ajutine, ma ütlesin seda teile juba. ma ütlesin teile, et ajutine raamistik ei äh, kehti enam esimesest jaanuarist järgmisel aast-, äh, järgmisel aastal, aga mõned elemendid sellest äh, raamistikust jätkuvad pärast seda, kui me oleme neid vastavalt oludele kohandanud. nii et ma tean, mida tähendab sõna ajutine. mulle meeldiks arvata ja mulle meeldiks näha, et ühe kuu jooksul kahe tuhande üheteistkümnenda aasta prognoosid muutuvad äh, ja tingimused muutuvad sellisel määral, et me võiksime täielikult äh, ajutise raamistiku lõpule viia. kuid paraku see jääb ainult soovulemaks, tõenäoliselt. ja me peame seisma siiski endiselt silmitsi ka järgmisel aastal probleemidega, meil on vaja teatavaid erandeid äh, ja erakorralisi meetmeid, kuid mitte nii suurel määral kui kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande kümnendal aastal härra De Ramosa. Los Estados miembros por la comisión va a ser consider-. reformide alane järelevalve on kindlasti rangem tänu nendele meetmetele, mis komisjon eelmisel nädalal vastu võttis, kahekümne üheksanda septembri nimelt. komisjonil, kui nõukogu ja ka parlament selle otsuse vastu võtavad, on nüüd uudsed võimalused ja vahendid käes, mida meil mitte kunagi varem pole olnud. selleks, et majanduspoliitika kaudu teostada järelevalvet. tegemist on eelarvemeetmetega, aga ka makromajanduslike meetmetega, kõik, mis on ka kooskõlas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga kui meile antakse need meetmed, mida meil on vaja, siis võite olla kindlad, et järelevalve muutub rangemaks kui paljud liikmesriigid ja võib-olla kui ka äh, palju rangemaks, kui te oleks seda oodanud ja ma loodan, et me suudame teid siis veenda. suur tänu, härra Barnier, palun. suur tänu, proua esinaine. on ilmselge see, et me peame riske vähendama ja vältima seda, et meil on topeltjärelevalve. Joakim rääkis siin juba eelarve järelevalvest, aga see kehtib ka finantsjärelevalve kohta. esimene ülesanne finantsjärelevalve teostamisel on igas liikmesriigis, on vaja õigeid asutusi ja meetmeid. tegemist on riikliku järelevalvega. nüüd on meil aga ka uus raamistik, ma, ma võrdlesin seda enne radaritega, mingil hetkel algab aeg, kus liikmesriikide järelevalveasutuste kogemused tuleb ühise laua taha tulla, selleks et meil oleks ühised kogemused ja ühised meetmed ja mitte kedagi ei mõõdetaks erinevate mõõdikute järgi. peale selle äh, keelab ka siseturg äh, topeltmõõtmised. ja see on kasulik nii väikese kui ka keskmise suurusega ettevõtete kui ka kodanike jaoks. see on äh, ka osa poliitilistest meetmetest, mis on teie jaoks tähtsad ja ka minu jaoks, eriti ühtsuspoliitika, millega olen tegelenud aastaid. ühtsuspoliitika viidi sisse Jacques Delors'i ajal selleks, et siseturgu toetada ja äh, Äh, topelttööd siseturul vältida. ma olen veendunud, et meil on vaja ühte mõõtekava ja meil tuleb sellest kriisist õiged ähm, järeldused teha. härra Klints rääkis sellest, mis on toimunud mõlemal pool Atlandi ookeanit, kuid ärgem unustagem, mis juhtub Hiinas, Indias ja teistes riikides, kus riigipead ja valitsusjuhid äh, on kirjutanud alla G kahekümne kokkulepetele, aga siis hiljem taanduvad sellest. Ameerikas ja Euroopas on palju duaalseid süsteeme, mis muutuvad aga järjest vähem tähtsamaks. ma ei ole nii pessimistlik kui teie, ma arvan, et me ei tohi olla naiivsed, aga me ei tohi ka kellelegi ette heita naiivsust või veel midagi enamat. peame väga täpselt vaatama, kas ameeriklased peavad kinni nendest lubadustest, mis nad G kahekümne raames endale võtsid. me võtsime vastu nelja tuhande leheküljelise suure seaduse ja selle rakendamine, eriti osade peatükkide rakendamine võib võtta aastakümneid. meil on tõesti olemas väga head õigusloomelised eeldused ja eelmise aasta kahe, teisel juunil võtsime vastu ka äh, tegevuskava ja elluviimiskava. ärgem unustagem, et pankade olukord ei ole igal pool ühesugune, kuid me töötame selle nimel, et saavutada ühiseid eesmärke. ja härra Klints, me tõesti peame ühendust. me peame ameeriklastega ühendust, töötame eriti just tulemusinstrumentide osas. härra Kaidneriga olen ühenduses ja temaga jõudsin kokkuleppele, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kavatsevad ka nemad meie eesmärke hakata ellu viima. härra Klints, on veel kaks asja, milles teil võiks olla õigus. me peame olema väga ettevaatlikud baasel kolme ellurakendamisel, potentsiaalsete meetmete rakendamisel ka siin on USA kaalukeeleks ja me peame vaatama, kas USA paralleelselt meiega hakkab ellu viima neid otsuseid, mis me Basel kolm raames vastu võtsime. siis veel tuli küsimus raamatupidamisreeglite kohta. kui me vaatame, mis me oleme juba ära teinud, siis on näha, et edusammud on suured meil on üleilmne juhtimine, mis on G kahekümne kaudu paika pandud ja seda tuleb võtta tõsiselt. härra Siimon, ei ole üksikuid meetmeid, mis hoiustajaid ja investoreid kaitseks. eelmise aasta juunis esitasin direktiivi ettepaneku nii hoiuste kohta kui ka investeeringute kaitse kohta ja need on minu jaoks tähtsad küsimused. ma tahan hoolitseda selle eest, et just äh, tagatud hoiuste tooted oleksid lõimitud äh, liikmesriikidesse. Austrias on seda tehtud juba aastaid. tegemist on äh, garantiidega, mis antakse hoiustajatele see kehtib ka nii välispidise kui ka sise, seespidise järelevalve kohta ja ennetustöö kohta. see on hoiustajatele, investoritele garantiiks, aitäh! Thank you very much! suur tänu, suur tänu, lugupeetud valinikud ja suur tänu ka meie liikmetele huvitavate küsimuste eest, nüüd läheme edasi meie tänase kuulamise teise osa juurde me teeme väikese kahe-kolmeminutise pausi, äh, kuna, kui niikaua, kui me vahetame äh, poodiumil kõnelejaid ja me jätame hüvasti volinikega, aga siis kokku, siis jätkame Okay, we're ready to resume. suur tänu. jätkame. So now we're going to move on to the. ja nüüd läheme edasi äh, ja kuulame ära turuosaliste seisukohad. Äh, selles paneelis on meil ette nähtud neli lühisõnavõttu ja me äh, anname neile järgmata sõna härra Asanja Sarad äh, Santande kontserni teine nõukogu aseesimees ja tegevjuht ja kui te olete nõus piirduma viie minutiga, see oleks hea. suur tänu, proua esimees kallid majanduskomisjoni liikmed, kõigepealt tahaksin tänada selle võimaluse eest, et ma saan siin Santanderi grupi nimel sõna võtta ja rääkida sellest küsimusest. me jälgime väga täpselt reforme, mida Euroopa Komisjon on ette pannud ja me oleme väga tänulikud, et meid on tänasele kohtumisele kutsutud. lubage mul kõigepealt ennast tutvustada, minu nimi on Hemberes Renovales, ma olen enne kui ma hakkan täna rääkima sellest teemast, tahaksin rääkida sellest pangast, kus ma töötan, me oleme keskendunud jaa- ja kommertspangandusele, me oleme esindatud üheksal suurel turul, mis on nii Euroopa Liidus, Hispaanias, Portugalis, Ühendkuningriigis ja Saksamaal, aga ka väljaspool, ehk siis USA-s, Ladina-Ameerikas ja põhiliselt siis Brasiilias. Santander on olnud päris vastupidav finantskriisi ajal, see tähendab seda, et me oleme üks vähestest Euroopa finantsinstitutsioonidest, mis ei ole vajanud otsest riigiabi. ja seda on näidanud ka viimased koormustestid, mida on Euroopa Liidu järelevalveasutused läbi viinud ja mis puudutab äh, maksevõimet ja balansse, siis me oleme kasvanud nii orgaaniliselt kui ka inorgaaniliselt. orgaaniline kasv on olnud järgmine, me oleme ostnud Alliance Leicesteri ja osa ka Bradford ja Pinglist ning ka The Royal Bank of Scotlandist Ühendkuningriigis. peale selle omandasime me SEB jaekaubanduse äh, osa Saksamaal ja just hiljuti ka seitsekümmend protsenti Päkk-Sahhotni pangast äh, Poolas. ja peale selle, me ostsime selle Elletaris äh, pangalt. peale selle nende osakute ostmise oli tegemist pankadega, millel oleks muidu olnud vaja riigi abi. ja niimoodi me aitame kaasa ka Euroopa pangandussüsteemi tugevdamisele. nüüd tänane teema. ma tahaksin kõigepealt tuua välja kolm punkti, mis puudutavad riigi abi ja vastust sellele kriisile esiteks, me saame aru, et kriis tõi endaga kaasa erakorralise osukorra, olukorra ja nagu volinik äh, Almunia juba ütles, meil on vaja meetmeid stabiilsuse äh, tagamiseks finantssüsteemide jaoks ja komisjon on mänginud päris suurt rolli aktiivselt äh, nende meetmete väljatöötamisel. komisjon on olnud väga range ja seda me tervitame ta on äh, vastu võtnud ümberstruktureerimise plaanid ja äh, limiteerinud ka riigiabi andmise võimalusi ja läbi viinud uuringuid äh, seal, kus vaja. peale selle on siiski veel päris palju õppetunde, millest õppida. selle kriisi ajal me nägime, et kapitalisüstide hüvitised olid allpool turuhinda ja peale selle ei pandud mitte mingeid ajapiiranguid hüvitistele. ja ainult äh, mõnel juhul oli võimalik äh, näha püüdlusi ähm, äh, piirata dividendide väljamaksmist. me peaksime riigiabi puhul lähtuma sellest, et äh, need oleksid piiratud, teiseks siis äh, sisestatud kapitalivahete hindamisel äh, peaks lähtuma turuhindadest ja kolmandaks need peaksid olema ajaliselt piiratud ja peaksid olema ka teatud stiimulid riigile raha tagasimaksmiseks ja nad peaksid olema läbipaistvad finantsstabiilsusega tegelemisel peaksime me mõtlema, kuidas kriisist väljuda ja jõuda tagasi normaalse seisundi juurde või jõuda tagasi selle rahuaja juurde, mida siin ka juba eelnevalt äh, öeldi. ja see tähendab seda, et riigiabi tuleb tagasi maksta ja äh, institutsioonid tuleb tagasi anda erakätesse on täiesti selge, et mida kauem riigiabi kasutatakse, seda kauem ka konkurentsi moonutatakse. pangad, mis said riigiabi, ei äh, lõiganud kasu mitte ainult kapitalimahutustest, vaid äh, nende kulud olid ka väiksemad, sellepärast et äh, valitsused esitasid neile tagatisi, seega võrdsed võimalused polnud tagatud selline olukord on kestnud kahe tuhande kaheksandast aastast ja nüüd kahe tuhande kaks aastat hiljem pole olukord ikka veel muutunud ja komisjon pani kahe tuhande kümnenda aasta juulis ECOFIN-i kohtumisel paika uued standardid. nüüd kolmandaks on väga tähtis äh, viia sisse reformid, millega finantssüsteemi äh, tugevdada ja vältida uusi kriise ja reformid peavad tagama seda, et äh, tulevikus kriisid oleksid välditavad ja et riigiabi poleks vaja anda. meie arvates on viis peamist valdkonda, kus tuleks finantssüsteeme tugevdada. esiteks kapital, meil on vaja paremaid äh, kapitali määrasid ja need kapitaliarvestused peaksid olema homogeensed ning äh, põhiliseks äh, põhimõtteks peab olema see, et kapitalinõuded on seotud riskidega ja mida suuremad on riskid, seda suuremad peaksid olema kapitalivarud. Äh, teiseks, maksevõime ja ka siin peaks kehtima täpselt samasugune põhimõte nagu eelmise puhul. kolmandaks, äriühingute üldjuhtimine finantsinstitutsioonidel peaks olema parem riskijuhtimine ja ettevõtete nõukogud peaksid aktiivselt jälgima ähm, poliitikaid. esimees katkestab ja juhib tähelepanu sellele, et äh, kõneaeg on juba ületatud kahe minuti võrra. Okay. siis ma lõpetan, ütleb kõneleja. Right um,, I m sorry mul on väga kahju, et ma pean paluma kõnelejal lõpetada oma sõnavõtt, aga kui kõik nii pikalt räägivad, siis küsimusteks aega ei ole. järgmiseks annaksin ma sõna härra Jan-Villem Vinkile, kes on äh, ING Grupi nõukogu esindaja. suur tänu, austatud äh, esinaine. ING-d äh, sai teie lahke kutse osaleda tänasel kuulamisel ja ma arvan, et tegemist on väga tähtsa EKON komisjoni algatusega ja meie pank hea meelega aitab selle kuulamise koostamisel kaasa. ING sai riigi abi selleks, et raamatupidamise eeskirjade ebasoodsate tagajärgede kahju seoses hüpoteegiportfelliga mittekinnisvaraturul USA-s tagada. see, selle ka seoses paluti meil vähendada oma bilanssi neljakümne viie protsendi võrra ehk siis kuussada kuusteist miljardit eurot. komisjon samuti seadis teisi tingimusi meile, mis piiravad meie tegevust kolme aasta jooksul. nagu te teate, ING on pöördunud Luksemburgi kohtu poole ja esitanud kaebuse komisjoni otsuse teatavate elementide kohta see äh, kohtuasi takistab mind mõningates küsimustes äh, üksikasjalikult äh, võib-olla teie küsimustele vastamast. aga algatuseks tahaksin mõelda nii palju, et finantskriis on olnud erakordne ja seetõttu on olnud vaja ja on ka tulevikus vaja erakorralisi meetmeid. me hindame kõrgelt Euroopa Komisjoni kohest reageeringut ja äh, ajutine riigiabi raamistik finantssektoris võimaldas liikmesriikidel anda äh, pankadele riigiabi ja tagada finantssektori stabiilsuse, samal ajal kaitstes meie siseturgu. kahjuks äh, kriisi ajal ei olnud meil Euroopa tasandi riigiabi vahendit ja seetõttu kõik liikmesriigid pidid äh, kriisi tagajärgedena omaette tegutsema ja see tähendab seda, et liikmesriikide tasandil rakendati erinevaid lähenemisi. tänase kuulamise kontekstis tahaksin ma äh, keskenduda kolmele teemale, mis võivad pakkuda huvi Euroopa Parlamendile ja Euroopa Parlamendi majanduskomisjonile. esimene teema. esimene teema käsitleb äh, seda, kas struktuurilised ja tegevused piiravad meetmed tõesti toovad selle kasu, mida on oodatud ja kuidas saab mõõta võrdseid tingimusi ja kuidas saab tagada neid võrdseid tingimusi ma leian, et see küsimus vajab põhjalikult analüüsimist ja oluline on see, et kas ümberkorraldused ja tegevuse piirangud tõesti toovad kasu siseturule ja kas need on ka konkurentsi suurendamise äh, huvides ja aitavad ka tarbijate huvisid kaitsta. või hoopis vastupidi, on tegemist konkurentsi pii-, pärssivad, äh, nagu näiteks äh, hinnaliidrite keelustamine, see ei pruugi olla meie reaalmajanduse tarbijate huvides sugugi mitte. lisaks me peame tagama seda, et äh, võrdsete tingimu-, võrdsed tingimused tagatakse äh, võrdsete võrdlusaluste abil, kui me võrdleme siin riigiabi andmist erinevates riikides, nagu näiteks äh, praegusel hetkel äh, likviidsustoetused pankade puhul ei ole komisjoni vastavushinnangus arves, aga samas rekapitaliseerimismeetmete tagatised on arvesse võetud. samad taga-, mõned tagatised aga ei olnud siseturu väärtusvaimuga kooskõlas, meie arvame, et võrdsed tingimused saavad tagada ain-, saavad tagatud ainult siis, kui kõiki otseseid ja kaugseid, kaudseid toetusi võetakse hinnangutes arvesse. lisaks sellele on väga oluline riigiabi kontekstis et raamatupidamise eeskirjad, rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid ja kapitalinõuete direktiivi nõuded Äh, on äh, rakendatud võrdselt ja läbivalt üle kogu Euroopa, muidu on tegemist jällegi konkurentsimoonutustega. lisaks sellele on oluline, et võrdsed, võrdsete tingimuste eesmärki ei hinnata mitte ainult Euroopa tasandil, vaid võetakse arvesse ka ülemaailmset tasandit, kus meie pangad konkureerivad Euroopa majandusel on vaja konkurentsivõimelisi tegijaid maailmaturul selleks, et konkureerida teiste riikide institutsioonidega, näiteks Ameerika Ühendriikide ja Hiina asutustega. täpsemalt äh, põhjalikud ümberkorralduse nõuded ja tegevuslikud piirangud, mida rakendatakse Euroopa pankadele, on erinevad konkurentide nõuetest väljaspool Euroopa Liidus, hoolimata sellest, et ka need pangad, need asutused said riigiabi, kuid neil puuduvad sellised koormad, mida mina siin just mainisin ja mida on rakendatud meie institutsioonidele Euroopa Liidu poliitika, mis on äh, isoleeritud äh, lähenemine, samas kui me tegutseme ülemaailmsel turul, ei ole Euroopa huvides, äh, reaalmajanduse huvides ega ka finantssektori huvides. ja nüüd ma olen jõudnud oma teise teema, peateema juurde, ehk siis riigiabi hindamisraamistiku parandamine selleks, et tagada läbipaistvam ja prognoositav tulemus kui siiamaani praeguses raamistikus võib öelda, et komisjonil on äh, väga laiapõhjaline otsustusõigus omaenda suuniste rakendamise osas, ainult tagantjärele ex post toimub Euroopa kohtute järelevalve ja ülevaatamine mõningad äh, suuniste elemendid peaksid olema märkimisväärselt täpsustatumad äh, selleks, et tagada äh, järjepidev, võrreldav ja prognoositav hinnangu tulemus Euroopa Komisjoni poolt. seetõttu me leiame, et riigi poliit-, riigiabi poliitika viimastel aastatel viimasel kahel aastal tuleks see tõsiselt üle vaadata ja kus või, võimalik ja kus asjakohane, tuleks seda poliitikat parandada. kõik tulevased raamistikud peaksid kehtima kõikidele pankadele, kes äh, saavad riigiabi selleks, et tagada siseturul võrdsed tingimused. ja nüüd olen jõudnud siis oma kolmanda peateema juurde ja viimaste tähelepanekute äh, grupi juurde, ehk siis kas ajutist raamistikku tuleks pikendada ja on selge, et majandustaast-, majanduse taastumine on alles alanud ja väga erinev riigiti ja seetõttu me leiame, et kõikide huvides oleks ajutise raamistiku pikendamise mõne aja võrra. viimase aasta, viimase kahe aasta kogemused aitavad meil seda raamistikku parandada ja me toetame ka õigusloomelisi äh, algatusi, mis on praegu äh, meie institutsioonide äh, töölaual, mis aitavad äh, riskide võtmist vähendada ja meie süsteemi stabiilsust parandada. austatud esinaine, me tahaksime lõpetuseks öelda, et me leiame, et on oluline, et ka ajutise raamistiku ülevaatamise käigus konsulteeritakse huvigruppidega, see annaks Euroopa Liidu institutsioonidele võimaluse võtta arvesse kõiki sidusrühmade ja huvigruppide arvamusi. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu! suur tänu, ilmselt viis minutist on raske kinni pidada ja vaatame, kas järgmine kõneleja suudab sellest kinni pidada. Abiram Levi on Itaalia Panga majandusuuringute valdkonna finantsanalüüsi divisjoni juht. Teil on nüüd suur väljakutse, suur tänu küllakutse eest. enne kui ma alustan, ma tahan öelda paar vabandust, minu äh, teadmised sellest valdkonnas põhinevad selles, et ma viimase kahe aasta jooksul osalenud ühisprojektis äh, Itaalia panga ja rahvusvahelise arvelduste panga projektis, äh, millega mõõdeti äh, pangandussüsteemi päästemeetmete efektiivsust. lisaks sellele ma tegin veel äh, äh, täiendavaid uuringuid, keskendudes panga võlakirjadele. ma esinen täna äh, oma isikus ja minu arvamused ei pruugi kokku langeda minu keskpanga arvamusega. ma oma sõnavõtus keskendun kolmele osale, paar sõna selle kohta äh, millised olid pankadele antud tagatiste suurus ja tulemuslikkus, teiseks ma räägin nende tagatistega loodud moonutustest ja kolmandaks, äh, mis järgneb kas neid tagatisi peaks pikendama ka aastasse kaks tuhat üksteist või mitte. kõigepealt äh, nende päästemeetmete suuruse, ulatuse ja tulemuslikkuse kohta äh, Itaalia pangast ja Rahvusvahelise Arvelduspanga ühisprojektis me viisime läbi sündmuste analüüsi, kui äh, kuulutati välja päästemeetmed kahe tuhande kaheksanda aasta sügisel ja tõendid näitasid, et see avaldus oli tulemuslik selles mõttes, et sellega välditi seda kõige mustema stsenaariumi käivitumist, nagu ütles volinik Almunia ja vähenes risk. ja need meetmed võimaldasid äh, pankadel saada turult äh, rahastamist, mis vahepeal katkenud, ma mõtlen siin äh, aktsiate emissioone, võlakirjade emissioone, selles mõttes oli, olid meetmed tulemuslikud. rääkides tagatiste kujunemisest viimase kahe poole aasta jooksul kuni kahe tuhande üheksanda aasta keskpaigani ähm, äh, emiteeriti väga palju tagatisi, seejärel toimus tagatiste emissiooni märkimisväärne vähenemine ja Äh, käesoleval aastal on see olnud samuti languses, välja arvatud kaks tippu äh, juunis ja september ja see puudutas ühte konkreetset finantsasutust ühes riigis. seega see ei näidanud äh, üldist sisemist nõrkust. teiseks, rääkides võla taga, võlakirjade tagatiste põhjustatud moonutustest, neid on olnud kahte liiki, esimene on kõige oluline. panga võlakirjade tagatised meie analüüsi põhjal ei peegeldanud mitte pankade krediidisuutlikkust, vaid riigi krediidikõlbulikkust. see oli oluline negatiivne mõju, mis tähendab seda, et mõned nõrgad pangad, kel oli tugev riiklik garant, said palju odavamalt laenata kui mõned tugevad pangad, kellel oli nõrk riiklik garant. see oli esimene põhiline moonutus. teine moonutuste grupp seisnes selles, et suurpangad eh, said suurema osa tagatistest, toimus suur konts-, konts-, kontsentreerimine ja kui äh, Ähm, kahe tuhande üheksanda aasta keskpaigast äh, turg stabiliseerus, siis äh, nende tagatiste kasutajate krediidikõlbulikkus halvenes oluliselt. ja äh, tegelikult teisel perioodil pank, tegutsevate pankade reiting langes ja oli palju halvem kokkuvõttes nende moonutuste kohta mida ma mainisin ja nende tagajärgedest rääkides, need mõjutasid oluliselt konkurentsi, see tähendab, põhjustasid konkurentsimoonutusi, ähm, vahendid on valesti jagatud ja eraldatud ja ilmselt sellel on pikaajalised mõjud ka pangandusseltkonna äh, sektori tootlikkusele. ja minu ettekande kolmas osa, kas me peaksime tagatisi pikendama ka aastasse kaks tuhat üksteist, vastus on põhimõtteliselt jaatav, kuigi nende tagatiste kasutamine on vähenenud alates kahe tuhande üheksanda aasta keskpaigast, nagu ma juba mainisin. minu seisukoht on, et äh, nende pikendamine on soovitav ja seda kahel põhjusel. esiteks seetõttu, et pankadel on suur vajadus äh, suurte võlakirjade refinantseerimiseks ja see toimub ähm, oludes, kus ähm, riikide maksejõuetuse risk on tõusnud ja turutingimused on ikka veel suhteliselt haprad. teiseks, miks see pikendamine on soovitav, ma mainisin seda juba ka varem möödunud aasta juulis võeti Euroopa Liidus vastu karmimad tingimused tagatiste andmisele ja äh, tänu sellele on ka moonutusi vähenenud. tänan, sellega ma lõpetan. suur tänu. ja me järgmine esineja, härra Rood Carlton. Londoni monopolivastase konkurentsi ja kaubandustava grupi eh, osakonnast eh, firmast Freshfield Brookhouse ja Deringer. suur tänu, proua esinaine, küllakutse eest ja osineda teekonnas. jah, mina olen partner Freshfields Brookhouse Deringi, me oleme rahvusvaheline õigusbüroo ja meie tegevus hõlmab Euroopat, USA-d ja Pärsia lahe piirkonda. mina koos oma partneritega olen osalenud kaheksateistkümnes panga pääste ja restruktureerimisjuhtumis kuues liikmesriigis ja meie kliendid on põhiliselt olnud finantsasutused ähm,, ja täna ma tahaksin tutvustada meie kogemusi nendes juhtumiste, meie seisukohta ja ma ei kasuta seda me asesõna häbematult, nagu meie kuulus kuninganna Victoria, vaid see kujutab minu ja minu partnerite vaadete sünteesi ja meie ei esinda ühegi meie kliendi kommertshuve proua esinaine, meil on neli põhilist punkti. esimene puudutab äh, finantskriisi algetappe ja selles osas me avaldame tunnustust komisjonile kiire tegutsemise ja paindlikkuse eest. väljakutsed olid tohutu suured, komisjon suutis vastu neile seista nii institutsioonina kui ka äh, tegevusele pühendunud äh, isikutena meie teine punkt puudutab seda, kuidas komisjon tuli toimuma selle ümberkorralduste etapiga ja riigiabist väljumise strateegiaga. siin me tahaksime avaldada tunnustust komisjonile paindliku lähenemise ja otsustusvõimelisuse eest üksikute juhtumite lahendamisel. me toetame komisjoni tööd äh, vastavate teatiste avaldamisel mis võimaldas üleüldist poliitikat paremini tutvustada ning rõhutada äh, ajutise raamistiku meetmeid. nagu volinik Almunia oma sõnavõtus ütles, iga liikmesriik on erinev ja iga pank on erinev. kuid siiski meie ettepanek on, kui komisjon kasutab oma otsustamisõigust ja paindlikkust äh, tingimustel äh, kehtestamisel igal üksikul juhul, peab komisjon äh, Ähm, seisma hea selle eest, et tema otsus on kooskõlas komisjoni varasemate otsustega ja on kooskõlas ka ajutises raamistikus kehtestatud põhimõtetega. mis tähendab seda, et iga liikmesriigi puhul on oma tingimused, iga pank on erinev. meie tee kommentaar äh, seoses paindlikkuse ja otsustusõigusega puudutab komisjoni poolt kehtestatud tähtaegu äh, võõrandamiste äh, taaserastamise ja teiste strukturaalsete meetmete rakendamise kohta. me teame, et paari järgmise jooksul tuleb turule miljardeid euroseid läbi äh, sundlikvideerimiste ja taaserastamise kohustuste. me teame, et äh, äh, potentsiaalsed ostjate järjekord ei veni väga pikaks ja nende taskud ei ole ka eriti pungil ja see võib alla suruda müügihindasid ja selline kiirmüük äh, selleks, et kinni pidada komisjoni poolt seatud tähtaegadest, võib kahjustada äh, nende pankade seisundit, sest pangad on kaudselt seotud ka maksumaatikaga ja see võib seada ohtu liikmesriikide võimaluse ja suutlikkuse hüvitada varem makstud panga ja me peame hea seisma selle eest, et komisjonile ei avaldataks liigset survet kiireks väljumiseks riigiabi meetmete ja sulgeda artikkel sada kolm, kolm, sada seitse kolm B kiiremini kui vajalik. meie kolmas punkt puudutab läbipaistvust komisjoni otsustuses. loomulikult läbipaistvus aitab suurendada äh, usaldust ja komisjon on võtnud vastu proportsionaalseid ja õiglasi äh, otsuseid äh, teatud bilansside vähendamise määra kehtestamisel, äh, ähm, ülesannete jagamise kohustuse määrastamise, sundlikvideerimise ja teiste kompenseerivate meetmete rakendamisel individuaalsetel juhtudel. ja kuigi need, kes peavad Äh, võimalusi komisjon peab kasutama nii äh, seda teaduslikku võtteid kui ka loomingulist lähenemist, siis eriti ekspost läbipaistvuna on oluline äh, selles suhtes, kuidas komisjon iga üksiku juhtumi puhul otsustab. ja sellega ma jõuan ma oma neljanda, viimanda punkti juurde, kus ma tahan korrata seda, mida ütles proua Kullar, Serjan Garcia ja proua Interfeld, öeldes, et komisjon ja parlament peaks läbi vaatama, eh, kuidas komisjon siiani oma otsuseid teinud, eh, tagamaks selle, et otsused tagaksid ka edu, mis tähendab seda, et tuleb saavutada õige tasakaal äh, äh, moraaliküsimuste, pangandussektori tulude maksimeerimise ja tahtmatult kahjulike mõjude loomist laenuturul tänan, sellega ma lõpetaksin um,. Right, now we. tänan. ja nüüd algab debatt, küsimuste-vastuste voor komisjoni taolituse esindajad palusid sõna, kuna ka komisjonile ei ole praegu pikalt aega antud, siis ma praegu neile sõna ei anna. juhul, kui meil küsimuste ja vastuste vooru lõpus jääb aega üle, siis me anname neile sõna, kuid praegu äh, ma pean esmajärjekorras äh, vajalikuks äh, esitada küsimusi meie panelistidele ja minu nimekirjas on juba mitu sõnavõtjat ja võib-olla oleks parem äh, esitada küsimus ja siis kuulata ära ta vastus, aga palun öelge, kellele see küsimus on adresseeritud. suur tänu, minu küsimus on härra Kartulile ja kaudselt ka härra Levile. Te väga õigesti märkisite, et, et on vajadus äh, lähtuda nii paindlikult kui ka otsustusvõimeliselt äh, kriisi lahendamise pakettide meetmete hindamisel mis esitati Euroopa Komisjonile. teiselt poolt aga see võib kaasa tuua ebavõrdsuse ja mõjutada ka võrdsete tingimuste loomist tegevuses ja seetõttu ma tahaksin huviga kuulda teie arvamust. mida peaks arvestama nende võrdsete tingimuste loomisel? härra Perez ütles, ja härra Renovales rääkis, et, et see puudutab riigiabi ja äh, riigiabi tagastamise tingimusi, hüvitamise tingimusi, kas ei peaks olema ka laiapõhjalisem hindamine, äh, mis arvestaks ka restruktureerimiskavasid ja selle kriisi mõju mitte ainult Euroopale, vaid ka ülemaailmselt, äh, eriti nende pankade puhul, kellel on rahvusvaheline haare sest see mõjutab eh, nende pankade eh, seisundit, positsiooni eh, ülemaailmsel areenil ja ka võrdseid tingimusi, seega kas see on piisavalt laialt lähenetud ja kas seda on arvestatud ka Euroopa Komisjoni poolt antud hinnangutes? suur tänu! Mm. võib-olla härra Karton alustab vastamisega. jah, suur tänu selle küsimuse eest Teie küsimus äh, äh, nende konkurentsimoonutuste laiapõhjalisema hinnangu andmine. Nendes, äh, nende juhtumite puhul, mida meie oleme analüüsinud, siis me oleme näinud, et komisjon on püüdnud tõeliselt hinnata riigiabi mõju ja ka restruktureerimise meetmete mõju mitte ainult asjaomasele pangale, vaid ka teistele äh, pankadele, kes selle konkurentsis osalevad liikmesriikides ja rääkides oma kogemuste põhjal, selleks me oleme ka siia tulnud, äh, siis mina olen öelnud, komisjon on seda üritanud saavutada, kuid samas ma ei alahinda selle ettevõtmise raskust, eriti kui on ähm, liikmesriikides mitmeid panku, kes saavad riigiabi, seetõttu on väga raske ennustada, milline saab olema selle riigiabi mõju nende seas ja ka nendele pankadele, kes ei saanud selles riigis riigiabi. Äh, need Eurobloki äh, tšempionide loomist võitluses äh, väljaspool Euroopa Liitu tegutsevate pankade suhtes, võib-olla komisjon vastab ise, kas see kuulub nende pädevusse või mitte. ma arvan, et nende esmane ülesanne on tagada ühisturu korralik toimimine ja ka konkurentsi säilitamine Euroopa Liidu sees Yes, um, well in my introduction I already suur tänu, ma sissejuhatuses juba ütlesin, et võrdsed tingimused on meie jaoks äärmiselt olulised ja sellega seoses on mõningaid küsimusi, mida ma tahaksin täpsemalt käsitleda. kõigepealt ma kuulsin, kuidas härra Almunia ütles oma sissejuhatavas sõnavõtus, et ta tahaks künnist äh, nüüd äh, tühistada, äh, ehk siis riskikünnist ja see abil, selle abil tahaks ta raamistiku äh, rangemaks muuta. loomulikult äh, selle üsna suvalise künnise rakendamine või tühistamine oleks äh, mõistlik, aga, või rakendamine aga me tahaksime võrdseid tingimusi, see künnis peaks olema võrdne äh, kõikide jaoks, äh, mitte ainult uute taotluste jaoks, vaid ka kahe tuhande kaheksa, kahe tuhande üheksanda äh, aasta puhul on palju panka, kes ja täpselt selle künnise alla, kelle näitaja oli üks koma üheksa ja kui seda raamistikku nüüd hakatakse muutma ja künnist muutma, siis peaks seda rakendama kõikide puhul võrdselt. ja me rääkisime varem äh, Keskpanga likviidsustoetuses ja ma mainisin oma sõnavõtus, et võrdsed äh, tingimused tähendavad seda, et arvesse ei võeta mitte ainult rekapitaliseerimist, rekapitaliseerimismeetmeid ja tagatisi, vaid ka Äh, keskpanga likviidsustoetust, sellepärast et äh, pank läheb pankrotti kas äh, kapitali küsimusega seoses või, või likviidsusküsimustega seoses ja seetõttu ma ei mõista, miks riigiabi ülevaatamise käigus võetakse arvesse ainult kapitaliga seotud näitajaid, aga mitte keskpanga likviidsustoetust tänapäeval võib langa, laenata keskpangast ühe protsendiga ja laenata raha nelja protsendise intressimääraga, nii et tegemist on kolmeprotsendilise äh, marginaaliga, ilma et tegelikult oleks lisatud mingisugust äh, kommertslisandväärtust, kas see ei ole, kas see, need protsendid siis ei ole äh, toetus, riigi abi, me saame aru, et äh, Keskpangal on oma rahanduspoliitiline ülesanne, kuid äh, ma ei mõista, et seda siiski arvesse ei võeta riigiabi hindamisel. ma mõistan, et Ameerika Ühendriikide ja Euroopa standardeid on raske võrrelda, aga see, mida me viimase paari aasta jooksul kogenud oleme, äh, on järgmine. ING, kellel on Ameerika Ühendriikides oma äri äh, harud ja me saime oma, meie ei saanud Ameerika Ühendriigi äh, toetusmeetmetest kasu, aga Ameerika Ühendriikide ettevõtted, kus neil on oma ettevõtted, äh, konkureerivad ilma igasuguste piiranguteta Euroopa turule, aga meie samas peame äh, kannatama piirangute all, nii et on teatav tingimuste mittekooskõlastatus Äh, mis seab Euroopa ettevõtted ebasoodsasse positsiooni. Uh, ja ma olen nõus küsimusega, mida siin esitati, nimelt et võrdsus, võrdsed tingimused on oluliseks, aga mis puudutab garantiisid, siis äh, on astutud oluline samm õiges suunas. Äh, juulikuu meetmetega, äh, garantiide hinda on tõstetud, äh, seostat-, see on äh, seotud krediidihinnanguga ja samuti hinnatakse ka pankade elujõulisust ja ma arvan, et see garantiide osas vähendab konkurentsimoonutusi. suur tänu ja nüüd härra Perez Renovales. suur tänu, mina omalt poolt ütleksin, et kui me räägime võrdsetest tingimustest, siis on oluline äh, et me ei räägi siin mitte ainult äh, riigi garantiidest, riigi tagatistest ja sellistest äh, nähtustest, vaid äh, kui otsustatakse mitte rakendada dividende, sellepärast et siis seda meedet ei ole kaasatud riskihaldusnäitajate hulka ja kui ja on erinevaid äh, kasumi jagamise meetmeid, äh, mida tuleb arvesse ka võtta võrdsete tingimuste hindamisel. me palusime ka, et äh, meil oleks kriisist väljumise strateegia. riigi abi andmine üksusele, mis ei ole elujõuline ega suuda olla elujõuline, mõjutab ka finantssüsteemi usaldusväärsust tervikuna meil on praegu puudu usaldusväärsusest ja likviidsusprobleemid on ka sellega seotud. usaldusväärsuse puudumine pangaturul, pangandusturul on seotud ka likviidsuse küsimusega. With the questions from members suur tänu ja ma äh, lasen veel liikmetel küsimusi esitada ja kui meil pärast on võimalik, siis saab ka komisjon esitada küsimusi, sellepärast et teil on kindlasti terve äh, rida küsimusi ja siis äh, ma, ma saan teile sõna anda ainult ühe korra. suur tänu, proua esinaine. ma näen, et meie kuulamise teine osa on märkimisväärselt äh, kasulikum meie jaoks äh, õigusloojatena kui äh, meie esimene osa ja see aitab kaasa ka meie järelevalve rolli täitmisele. kõigepealt see e-, e valede analüüside hukkamõistmine, me peame vaatama ka keskpanga meetmeid, ka nende toetusmeetmeid selleks, et täielikku pilti saada olukorrast finantssektori esindajad leiavad, et konkurentsi on moonutatud, mul on seda enam kuulda. ja et tingimused sõltuvad pankadest, valitsustest ja riikidest, kus panga peakorter paikneb ja tegemist ei ole äh, läbipaistva neutraalse olukorraga, nagu väidab komisjon. abi on antud äh, kogudele, kes tegelikult olid äh, elujõulised äh, ja seetõttu ei ja, ja neile, kes ei olnud elujõulised ja keda oleks pidanud likvideerima tegelikult. ja meil oleks vaja paremat õiguskindlust ja samal ajal ka äh, loomingulist lähenemist, kuidas aga konkurentsi moonutusi edaspidi ära hoida. pangad, kes on kannatanud äh, põhimõtete rikkumise all, ei peaks enam äh, eelistingimusi, eelistingimustest kasu saama ja üldiselt kõik sammud finantssektori ümberkorralduse äh, osas peaksid aitama kaasa reaalmajanduse taastumisele ja krediidivoogude taastamisele. miks siis ei ole keskpankade sammud aidanud kaasa krediidivoogude taastamisele? Let's go along the panel the other way this time. ja sedakorda hakkame teisest otsast pihta meie paneeli äh, vastustega eh,. En, en cuanto a las dos preguntas En primer lugar, las... ma vastaksin hispaania keeles. Need kaks küsimust, kuidas konkurentsimoonutusi vältida? ma arvan, et tuleb rakendada seda, mis on komisjoni teatistes kirjas. ehk et dividende ei tohiks äh, välja maksta, eriti kui müüakse akti, vaid peale selle on tähtis, et me praegusel hetkel rakendaksime olemasolevaid äh, meetmeid. teine küsimus, mis puudutab äh, krediite. vahel tehakse küll vigus, vigu, kuid kui viimastel kuudel majandus hakkas uuesti kasvama, olid äh, põhiliselt äh, kaasatud just need äh, ettevõtted, kes ei saanud riigiabi, ainult üks ettevõte oli selline, mis oli saanud riigiabi. Mr Levy is skipping, anybody else want Mr Vink? härra Levi jätab vahele, kas keegi veel soovib, härra Vink? jah, tänan, proua esinaine. kui me räägime nendest võõrandamistest ja sundlikvideerimistest, mida on paar korda mainitud ka eelkõnelejate poolt, minu arvates on äh, vaja läheneda sellele mõistlikult. me oleme teadlikud, et riigiabist peab olema selge väljumise strateegia, kava, kuid seda tuleb teha rahulikult, mõistlikult et mitte võimendada olemasolevaid probleeme. sellist strateegiat me pooldaksime. samuti tuleb luua stiimulid sellest riigiabist väljumiseks ja seda mainisid ka eelkõnelejad. et mitte saada karistuse Euroopa Komisjonilt, kui üritatakse tagasi maksta riigiabi, kuid peaks olema mingisugune hüvitamispraktika ja Euroopa Komisjon peaks kiitma neid, kes maksavad tagasi saadud riigiabi aga nagu- ja Anthony. tänan, esinaine. mul on neli küsimust igale külalisele üks. kõigepealt, härra Peres Renovalesele. Te rääkisite viiest punktist, teil aeg sai otsa, küll te rääkisite likviidsusest, kriisijuhtimisest. kas te võiksite konkretiseerida, kuidas tuleks Euroopas äh, tegeleda kriisi ohjamisega? härra Vinkile küsimus. Te rääkisite rahvusvahelisest raamistikust see on kasulgi teie, te ütlesite, et on vaja luua võrdsed tingimused ülemaailmselt. kuid seda on mõjutanud USA ja Jaapani poolt võetud meetmed ja see on ka mõjutanud olukorda Euroopas. kui te seda äh, täpsustaksite, oleks äh, sellest palju kasu. härra Leevi. Te viitasite äh, abi pikendamisele, vähemalt rõhutas, et seda tuleks jätkata. kas me võime ette näha sellist järkjärgulist vähenemist, samal ajal ette näha stiimuleid äh, kohandamiseks. härra Karplan, te rääkisite paindlikkusest ja otsustusvõimest. üks teie kolleegides rääkis ka vajadusest suurema äh, usaldusjärelevalve järge. ja alustame vastamist härra Peres Renovaalesest suur tänu. tänan võimalusest kommenteerida seda küsimust. ma rääkisin äriühingute üldjuhtimisest ja järelevalvemehhanismidest. meie leiame, et finantsmaailmas probleemid, mis võivad mõjutada kõiki asutusi, alati on seotud riskiga ja seetõttu äh, Äh, tuleb välja töötada selline mudel, äh, kus riskijuhtimine oleks prioriteetne ka juhtkonna jaoks ja seetõttu komisjoni ettepanekud äh, juhtimise kohta liiguvad õiges suunas. ja teiseks järelevalvemehhanismi kohta. väga sageli me oleme seda kommenteerinud ja öelnud, äh, väga paljud probleemid on tekkinud äh, nõrgast äh, mm, finantsjärelevalve Hispaanias on probleemiks olnud liigne sekkumine arvestamata iga äh, konkreetse finantsasutuse probleeme. ja äh, järelevalveasutused võiksid rakendada meetmeid juba enne kriisi puhkemist, juhtida vastavate finantsasutuste juhatuse nõukogu tähelepanu selle võimalusele, et ära hoida äh, suuremat mõju pangandussektorile. Thank you very much um,. Coming back on you, you suur tänu! <laughs> tuleks tagasi Euroopa ja Ameerika Ühendriikide suhete juurde. ma arvan, et suured rahvusvahelised pangad teevad oma panuse maailma majandusse. seda on kinnitanud ka hiljutine IMF-i raport. Nad loovad äh, mastaabimajandust, äh, nad saavad investeerida äh, uutesse teenustesse, arendada uusi teenuseid, nad võimaldavad meile mitmekesistada teenuste tasemeid ja seda iseäranis seoses maailmatasandi ettevõtetega ja ühesõnaga, nendel on oma lisandväärtus, nad suurendavad konkurentsi ja, ja mitmekesistavat turgu ja seetõttu Euroopa seisukohast me peaksime olema väga ettevaatlikud, et me ei õõnestaks meie Euroopa suuri panke, me tahame olla konkurentsivõimelised maailma tasandil, meie Euroopal on vaja konkureerida Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga, nii et Euroopa maailma tasandi tegijate äh, nõrgendamine oleks äh, meie Euroopa majanduse jaoks otsus, otsustava tähtsusega ja muudaks Euroopa majanduse nõrgemaks. ärge arvake, et ma arvan, et me peaksime riigiabi äh, ära võtma Euroopa pankadelt, kuid ma arvan, et äh, me peame samas hindama ka makromajanduslikke mõju iga individuaalse juhtumi puhul me ei peaks ainult õigusliku, õiguslikke näitajaid äh, hindama, vaid me peaksime vaatama ka, millised on meetmete äh, mõjud Euroopa majandusele üldisemalt. suur tänu, suur tänu selle küsimuse eest. ma arvan, et üks oluline küsimus äh, seoses ranguse meetmetega mida hakati rakendama juulist, oli garantiide või tagatide, tagatiste hinna tase. Euroopa Liidu pangad on maksnud üht, võrdset tagatise hinda, tagatise lõivu nii-öelda ja hinnamehhanism Euroopa Keskpanga poolt oleks pidanud arvesse võtma ka panga reitingut kuid erinevatel põhjustel suurem osa pankasid maksid äh, äh, makse kaheksakümnest saja äh, kahekümne baaspunktini, mis ja tulemuseks oli, et Portugal, Itaalia, Hispaania pangad, kes olid nõrga riigisüsteemiga äh, riikides äh, pidid maksma, nende jaoks olid äh, tegelikult need kulud palju suuremad, garantiikulud suuremad kui kui Saksamaal, sellepärast et võlakirjade väljastamise kulud on erinevad lähtuvalt riigi finantsilisest tasandist, finantsilisest stabiilsusest ja see tekitab teatavaid äh, moonutusi turul, ma arvan, et äh, nüüd on seda olukorda korrigeeritud nende korrigeerivate meetmetega, mis juulis vastu võeti, teine turumoonutus, mis äh, on ka vähenemas, on laenajate kvaliteet nii-öelda viimase kaheteistkümne kuu jooksul. krediidireiting pankade puhul, kes on kahe tuhande üheksandast aastast alates nõudnud tagatisi ja on vähenenud ja see tähendab seda, et nõrgad pangad jäid endiselt sõltuma tagatistest ka perioodi teises osas ja jällegi, mais tehtud otsused liiguvad õiges suunas, sellepärast et äh, need äh, nii-öelda tagatiste suurtarbijad peavad äh, esitama oma krediidireitingud ja, ja, ja, ja elujõulisuse hinnangud ja see loodetavasti on samm õiges suunas. härra Sanchez, tõenäoliselt õige küsimus puudutas seda, et kuidas paindlikkus ja otsustusvõime sobib äh, usaldatusnormide järelevalvega. ma arvan, et tegelikult me räägime siin erinevatest asjadest, paindlikkus ja otsustusõigus, see on arutelu, mida me peame praegu individuaalsete juhtumite ja individuaalsete sekkumiste äh, kontekstis äh, aga härra Barnier rääkis siin usaldus, usaldatavusnormatiivide järelevalvest ja uuest raamistikust, mis hõlmaks kogu sektorit ja, ja mis peaks kehtima kõikidele finantsasutustele. ja ma arvan, et minu jaoks on tegemist kahe erineva kontseptsiooniga. suur tänu, kas keegi soovib veel küsimusi esitada? ei, sellisel juhul annan sõna komisjoni esindajale ma ei tea, kes teie hulgast rääkima hakkab, aga teil on võimalus äh, kommenteerida äh, siin sõnavõtte ja esitada küsimusi. suur tänu! mina vastutan finantsteenuste eest konkurentsivõime peadirektoraadis ja ma kommenteeriksin iseäranis härra Veeresi kommentaare ebavõrdse tingimuse ebavõrdsete tingimuste kohta erinevate riigiabi andmise juhtumite puhul, ma arvan, et me oleme pingutanud selleks, et tagada, et võrdsed tingimused oleksid tagatud ka Euroopa kontekstis. me ei püüdnud vaadata ainult individuaalseid juhtumeid eraldi, isoleeritult, püüdsime vaadata äh, laiemat konteksti, ka finantsstabiilsuse küsimust, aga on täiesti selge, et ümberkorralduste ulatus äh, peab olema proportsionaalne ja seostatud äh, saadud abiga ja konkurentsivõime olukorraga turul. ja siin siis turul, kus see abisaaja tegutseb. ma arvan, et me oleme andnud endast parima selleks, et tagada võrdsed tingimused ja õiglane hinnatase ja ümberkorralduste osas samuti. me püüame äh, tagada seda, et lõppkokkuvõttes jäävad ellu ainult elujõulised ettevõtted, meil peaks olema ka äh, Äh, võrdne äh, koorma jagamine nii-öelda ja kohustuste jagamine ja ettevõte peab ümberkorraldustesse ka ise oma võrdse panuse, äh, õiglase panuse tegema ja see peaks kajastuma ka dividendide poliitikas. mind huvitab tegelikult see, milline ümberkorraldust vajav ettevõte, kes on meie ümberkorraldusabi saanud, tegelikult oli suuteline maksma üldse dividende. nii et äh, me peame loomulikult ka konkurentsimoonutustega tege-, tegelema, mida see abi on tek-, tekitanud, me seetõttu äh, keskendume võõrandamise küsimusele, aga samuti ka ettevõtete ülevõtmine äh, on üks asi, millele me keskendume, ei saa ju maksumaksja äh, rahaga minna teiste ettevõtete arvelt nii-öelda poodi ja loomulikult on ka tegevust piiravad meetmed, nagu näiteks hinnapiir, hinnaliidrite keeld, mida ma kommenteeriksin hiljem täpsemalt. ei saa nii, et äh, me saame ähm, äh, hinda määrata nendele, nendele ettevõtetele, kes ei ole riigiabi saanud ja, ja panna soodsamat hinda. ja ma olen äh, nõus, et me äh, lõppkokkuvõttes tahaksime elujõulist ettevõtet näha, aga me tegutseme hoopis teistmoodi kui Ameerika Ühendriigid, kus oli Lehman, Lehman aga ei seadnud ohku ohtu mitte ainult Ameerika Ühendriikide pangandussüsteemi, vaid kogu maailma finantssüsteemi, sellepärast et meie poliitika oli järgmine. me lubame päästmist, aga samas äh, sellele järgneb ümberkorraldusfaas, mis võib viia panga likvideerimiseni ja te kuulsite, kuidas volinik ütles, et et mitte kõik lõppotsused mille me oleme vastu võtnud, äh, ei viinud ettevõtte töö jätkamiseni. Äh, on liiga mitmeid juhtumeid, kus lõppotsus saab olema äh, ettevõtte tegevuse lõpetamine ja seda äh, mitte, mitte selline metsik pankrotimenetlus, aga lihtsalt ettevõtte tegevuse järk-järguline kontrollitud lõpetamine, see on meie valitud poliitika ja ma arvan, et see on õige poliitika, sellepärast et Euroopa finantssüsteem ei lagunenud ja, ja sellised raputused ei olnud sarnased Ameerika Ühendriikide omadega. härra Vingile tahaksin öelda järgmist peaaegu kõikidel pankadel on oma erinevad probleemid ja nagu teie äh, Teie nagu ka kõik teised pangad leiavad, leiate, et teid on koheldud karmimalt kui teisi, ING on saanud väga suure osa abi, viis protsenti äh, riskivaradest, äh, mis on äh, tõesti väga suur abi ja samuti ka likviidsustoetuse ja abimeetmed lubasid, võimaldasid ING-l oma tegevust jätkata ja jätkata ka teatavatel Euroopa turgudel oma agressiivsed hinna Ähm, kujundamispoliitikat ja seetõttu meie poole pöördutud mitmete kaebustega teie, just tänu teie agressiivsele tegutsemisele. riigiabi, mille ei maksnud mitte ükski Ameerika Ühendriikide ettevõte, vaid äh, Hollandi maksumaksja, ei saanud äh, sellise, selline tegevus äh, jätkuda. mis puudutab hinnaliidrite keelustamist, siis ma olen nõus teiega täiesti et see põhimõtteliselt on konkurentsipoliitikaga vastuolus, sellepärast et me tahame, et ettevõtted konkureeriksid, aga samas ärge unustage seda, et te olete konkurentsivõimelised tänu sellele, et te saite valitsuselt riigiabi. Hollandi turg on väga kontsentreeritud ja me oleme teinud ettepaneku, et äh, Hollandi turul sellist äh, hinnaliidri keeldu ei ole, aga meie otsus peab põhinema Hollandi riigi ja ING kohustustel ja kuna ING ei olnud valmis seda tegema, siis me ei saanud seda keeldu ka muuta. ja siis mainisite te siin ka kohtuasja. jällegi komisjon hindab pankasid ja ümberkorraldus, lähtuvalt ümberkorraldusplaanidest, mille esitavad liikmesriik ja ettevõte ja see põhineb elujõulisuse parameetritel ja me tahame seda, et ettevõte lõppkokkuvõttes on elujõuline ettevõte, mis suudab turul toimele tulla, turul toime tulla ilma riigi abita, et koormuse jagamine on võrdne, see tähendab seda, et et ettevõtte omanikud samuti aitavad kaasa ümberkorraldusmeetmete finantseerimisse ja et moonutusi, moonutustega tegeldakse. kui ümberkorraldusplaan, mille esitab meile liikmesriik, koostöös äh, ettevõttega on selline, et me saame selle plaaniga nõus olla ja siis me kinnitame, kiidame selle heaks ja see on lõppotsus, me ise ei äh, loo neid ümberkorraldusplaane tegelikult. nii et tegelikult on äh, pisut veider, et meile et äh, teie esitate meile plaani, meie kinnitame selle, kiidame selle heaks ja siis teie kaebate meid kohtusse. aga nagu äh, te ütlesite, kohtuasi pole veel lahendust saanud, nii et üksikasjadesse me ei lasku. ja lõpetuseks. Äh, tagasimaksete küsimus. see on jällegi seotud selle kohtuasja küsimusega, mis on endiselt jõus ja öö, komisjon on alati toetanud äh, tagasimakseid ja seda, et riik saab äh, raha tagasi võimalikult kiiresti, selleks et äh, see on hädavajalik selleks, et riigiabi lõpetada ja välja juurida ja see on olnud meie seisukoht ka ING puhul, aga oluline on ka see, et tagasimakse tingimused oleksid sobivad, kui mina olen kellelegi võlgu ja ma lepin kokku tagasimaksete osas sellepärast ja, ja ja olen maksnud ka, otsustanud ka intressi maksete osas ja siis ma järsku otsustan, et maksan selle kiiresti tagasi, aga intressi ei taha enam maksta, siis äh, ja, ja preemiumeid ei taha enam maksta, siis sellega seoses võib tekkida probleeme. investeeringud. Äh, kriisi erald, kriisi kohal, kriisi puhul löödud äh, erireeglid võimaldavad võõrandamised, äh, võõrandamiste puhul äh, ja äh, me oleme võõrandamisi püüdnud korraldada nii, et need on õigesti korraldatud ja seetõttu ja et rakendatakse võõrandamist elujõulisuse probleemiga seoses, kui tegemist on võõrandamisega, mida rakendatakse selleks, et riigile tagasimakseid teha varakuid, võiks olla jällegi üks konkurentsi moonutamise küsimus. väga paljud meie võõrandamistest võimaldasid konkurentidel turule pääseda, kuhu jäi ka abi saanud ettevõte just nimelt tänu abile ja siiamaani on olnud meie poliitika ikka edukas. mis puudutab läbipaistvust, mida mainis härra Carlton, tahaksin öelda järgmist. meie avalikustame kõik oma otsused ja teeme seda võimalikult kiiresti. me oma me sõltume oma vastaspartneritelt, äh, sellepärast et äh, äh, nagu härra Almunia ütles, meie avalikustatud materjalis on sageli ärisaladusi ja me peame päris täpselt kokku leppima, mida võib avalikustada ja mitte ja minu teada komisjon on oma tegevuses päris läbipaistev ja ma arvan, et te leiate kogu vajaliku informatsiooni asjakohastelt veebilehekülgedelt. ja viimane kommentaar, mis puudutab kahte protsenti ja kahe protsendi künnist ja võrdset kohtlemist, siis ma arvan, et pidagem meeles seda, miks me selle kahe protsendi künnise üldsegi seadsime. kaks protsenti varadest, mis olid nii otse kui garantiks, millest alla ja, ja see oli, me seal me ammutasime kogemusi reaalmajanduse kriisist kus ettevõtted ei, ei tahanud äh, raha laenata, sellepärast nad ei teadnud, kas äh, kapitalinõuded on täidetud. kui te tahate laenata ja kui te tahate, et ettevõtted äh, laenaksid raha reaalmajandusele, aga samal ajal ähvardatakse neid ümberkorraldustega ilma selle, sellest hoolimata, et tegelikult on tegemist elusuutlikute ettevõtetega, siis tekib probleem ja seetõttu me panime paika selle kahe protsendi piiri, nüüd me näeme, et reaalmajandusele laenamise äh, probleem ei ole enam nii suur probleem ja seetõttu me leidsime, et tingimusi võib äh, muuta ja tegemist ei ole mitte ebaõiglase tingimuse, tingimustega ja me peame lihtsalt muut-, me pidime muutma eeskirju, sellepärast et olukord on muutunud. suur tänu selle selgituse eest ja nüüd järgmisena paluksin ma kõikidel meie paneeli liikmetel ka omalt poolt teha üks väikene paariminutiline kokkuvõte oma vabal valikul, ma arvan, et me ei hakkaks siin üksikasjalikke juhtumeid üksikasjalikult äh, analüüsima, mis puudutab ümberkorraldusi ja plaane, ümberkorraldusplaane ja, ja kaebusi, siis äh, ma arvan, et igal juhul peab olema võimalus kaebuse esitamiseks, kui ettevõte tunneb, et äh, asjad ei lähe äh, nii, nagu äh, need peaksid minema, hoolimata sellest, et plaan on nende poolt algatatud. ja ma arvan, et neid pankasid on rohkem kui üks ja vaatame siis hiljem, kes, kellele õigus jääb. ma arvan, et me ei peaks siin tundma et seda ei saa teha paljalt sellepärast, et pangad et plaanid, algsed ümberkorraldusplaanid on pidanud ähm, mõningaid muutusi äh, läbi tegema võib-olla ja survestatult on need pida-, on need esitatud. aga palun, võtke siis paari sõnaga kokku äh, ma äh, tooksin ainult ühe kommentaari omalt poolt kahe ja kolme asemel. ma leian, et see voor, aruteluvoor Euroopa Parlamendi liikmetega ja paneeli liikmetega on otsekui isuärataja, mis peaks viima suurema läbipaistvuseni komisjoni poolt, mitte ainult konkreetsete individuaalsete otsuste osas, vaid selles osas, kuidas otsused on omavahel seotud ja kuidas paremini üles ehitada usaldusväärsust meie süsteemis komisjoni eel, kas komisjon sai siis silmitsi väga raske ülesandega, nad on pidanud analüüsima tingimusi erinevates liikmesriikides erinevate pankade puhul ja, ja langetama individuaalseid otsuseid individuaalsete juhtumite puhul, mis on väga raske ülesanne, aga seda enam tervitaksime me igasuguseid et läbipaistvuse näitajaid. minu kommentaar on ka üldisemat laadi, ma olen nõus, et me ei peaks siin hakkama konkreetsetes üksikasjades sorima, oleme siin Brüsselis, mitte Luksemburgi kohtus ja mul on väga hea meel, et te toetate Euroopa äh, kodanikuõigust esitada kaebus või apellatsioon. üldine kommentaar minu poolt oleks järgmine. pangad on kaotanud äh, oma huvigruppide usaldusväärsuse ja usalduse tänu kriisile ja pangandus kui selline tegelikult ju sõltub just nimelt usaldusest ja kui usaldust pole äh, ja kui sinu tarbijad, sinu äh, Äh, aktsionärid, äh, sinu äh, töötajad ei usalda sind, siis on probleem tõesti suur ja seetõttu me leiame, et riskihalduse ja kapitalimeetmed peavad aitama võita tagasi tarbijate, investeerijate ja aktsionäride usalduse ja samuti ka töötajate ja ühiskonna usalduse. ma arvan, et see, seda tuleb kindlasti mainida. ma olen nõus ka selle avaldusega mille tegi Euroopa Komisjoni esindaja, nimelt maksumaksja ei peaks kannatama halva juhtimise ja liigse riski võtmise all ja seetõttu nendes kokkulepetes, mis meie oleme teinud ja seoses selle viie miljardiga, mille me oleme tagasi maksnud kiiresti, oleme me viisteist protsenti maksnud preemiumi ja me leiame, et see on väga õiglane määr, intressimäär nii-öelda. minu poolt kõik. I, I just wanted to point to, to, to point out that uh... ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele, nagu ma juba varem ütlesin, enamik meetmeid konkurentsi taastamiseks on kirjas ka komisjoni teatises ja komisjoni otsustes küsimus on nende meetmete õiges rakendamises ja minu arvates on väga raske leida õige tasakaal kõikide selle küsimuse erinevate tahkude vahel, kuidas ühelt poolt säilitada konkurents, kuidas säilitada elujõulised äriühingud, äh, kuid sellega tegeletakse ja seda käsitletakse komisjoni teatises, kus on kirjas, et teatud aja möödudest tuleb uuesti hinnata nende äriühingute ettevõtete elujõudlikkust, äh, elujõulisust, et otsustada, kas jätkata nende toetamist või mitte. ma saan aru, et, et sellega kaasneb väga palju erinevaid mõjusid ja tagajärgi, millega on raske tegeleda, kuid me tahame rõhutada seda, et sõltumatu äriühinguna, kes osaleb taastamismeetmetes, ähm, varade omandamisel läbi meie soovime võrdseid tingimusi tegevuseks ja nende säilitamist. suur tänu. sellega me võime kuulamise lugeda lõpetatuks. ma tänan kõiki sõnavõtjaid ja komisjoni liikmeid. ma tahaksin äh, teile öelda, et Äh, osade ettekannete tekst pannakse üles ka veebileheküljele ja täiendatakse ka nende mõtetega, mis täna välja öeldi ja me täname, kui paneelist osavõtjad või komisjoni esindajad soovivad äh, edastada täiendavat informatsiooni meie liikmete jaoks, oleksime väga tänulikud. suur tänu meie koosolek ei ole veel sellega lõppenud, kuna meil on päevakorras veel üks punkt, kuid kõigepealt saadame meie külalised minema. okay, now the final. niisiis, meie päevakorra viimane punkt on punkt kaksteist, ei, ikka on jah. see on nõukogu määruse ettepanek konkurentsivõimetute söökaevanduste sulgemise soodustamiseks antav riigiabi. selle arvamuse koostaja on härra Rapke, kahjuks ta ise ei saa kohal olla see selgus alles pärast seda, kui päevakord oli heaks kiidetud, seetõttu päevakorrapunktina ta alles jäi, see tähendab seda, et kui keegi soovib sõna võtta selles punktis, võib seda teha, kuid härra Rapke ei saa sissejuhatavat tutvustust teha ega ei ole ka volitanud kedagi teist seda tegema. seega, kui te soovite sellel teemal rääkida, siis palun ja ma ei ole päris kindel, kas keegi kuulama ka jääb või mitte kas on veel sõnasoovijaid selles küsimuses? kõik on lahkumas. Äh, ma ei ole sellega päevakorda rikkunud, äh, arutelu on avatud ja lõpetatud sellega. meil on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg üheteistkümnes oktoober, arvamuste läbivaatamine kahekümne kuuendal oktoobril, hääletus komisjonis üheksandal novembril ja täiskogul hääletuse teisel novembril. ja võib, kui te mõtlete, miks meil see niimoodi on, meil oli arutelu raporti kohta, kuna see ei olnud tõlgitud, me panime ta uuesti päevakorda, kui tõlked laekusid, kuid üsna palju on juba öeldud selle teema kohta ja ma usun, et eh, komisjoni liikmed Ähm, on sellest teadlikud ja neil on mõtteainest muudatusettepanekute jaoks muud küsimused. järgmine koosolek toimub esmaspäeval, kaheksateistkümnendal oktoobril Strasbourgis ja sellega on koosolek lõppenud. tänan teid!